Right, good morning, ladies and gentlemen, it's uh... tere hommikut uh,, hommikust, daamid ja härrad, kaheksa kolmkümmend kaheksa on kell. avame tänase koosoleku ja oleme jõudnud kaheksanda päevakorrapunktini, nimelt Euroopa Liidu Investeerimispangale Euroopa Liidu garantiis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantstehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks. Eduard Kukan on selle arvamuse koostaja. kas härra Kukan tahaks midagi öelda sissejuhatuseks? ta vist ei ole siingi, nii et ega ta midagi öelda ei saa. siis teen ettepaneku, et läheme kohe hääletamise juurde. nii, kust me siis pihta hakkame? kompromiss üks. vastu, erapooletuid, vastu võetud siis muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolm, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime palun, number nelikümmend hääletus on alanud hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vabandust, ütleb härra esimees, number nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud nelikümmend kuus, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud nelikümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud nelikümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, nelikümmend üheksa. hääletus on alanud paistab, et üks kolleeg ei osale, hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. põhjendus üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. siis kakskümmend viis poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, number kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss number kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. number kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss, ettepanek kolm poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. number seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nüüd siis elektrooniline hääletus ettepanek koos muudatusettepanekutega, hääletus on alanud. viiskümmend üks viiekümne ühest osalesid ja kolmkümmend üheksa poole häälega on see vastu võetud. niisiis, nüüd järgmine päevakorrapunkt, tagat-, ja välistegevuse tagatisfond, raportöör härra Kukan. Lähme otse hääletuse juurde. kõigepealt muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. number kolm, kes on poolt? jah ja muudatusettepanek kaheksa siiski number kolm langeb ära, ütleb härra esimees, ei siiski. muudatusettepanek number kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, number kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, number neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. number üks langeb ära, ei, hääletame esimese üle mulle öeldakse, et me peame esimest hääletama siiski, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime seda õige. muudatusettepanek number üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kolmkümmend üks versus üheksateist. number viis, kes on poolt, ai siiski, see langeb ära selge, siis elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, see on vastu võetud, nelikümmend kolm poolthäält. kümnes päevakorrapunkt ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mongoolia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu protokolli sõlmimine Helen Scholz, raportöör, paistab, ei soovi midagi öelda, siis läheme hääletuse juurde. paistab, et siin on väga keerukas hääletusnimekiri. Lähme elektroonilise hääletuse juurde. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend, nelikümmend üheksa poolthäält, üks vastu, vastu võetud selge, oleme täpselt ajagraafikusse jõudnud ja jõuame üheteistkümnenda päevakorrapunkti juurde. arvamuste vahetus härra Adam Schubiga, kes on USA Euroopa Liidu esinduse asjur. kas, Adam, sa tuleksid siia ette, palun? offiziell, offiziell, offiziell,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 Ladies and daamid ja härrad, mul on nüüd väga hea meel tervitada siin Adam Shubi, kes on USA Euroopa Liidu esinduse asjur. meil toimub arvamuste vahetus Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheliste suhete teemal. nagu paljud teist teavad, siis härra Schub on karjääridiplomaat, kes tuli Brüsselisse kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja astus ametisse selle aasta jaanuaris arvamuste vahetus toimub koostöös delegatsiooniga, mis on loodud Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks. ma olen varem olnud selle delegatsiooni esimees. ma näen ka, et ähm, praegune aseesimees delegatsioonist on siin saalis. tere tulemast ka talle. ja tänane koosolek kindlasti väljendab seda, et Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid on liitlased. president Trump ütles kongressile, et Ameerika Ühendriigid toetavad NATO-t, mis on liit, mis loodi kahe maailmasõja tagajärjel, mis seisis vastu fašismile ja alistas kommunismi, tõepoolest, Ühendriikidel ja Euroopa Liidul ei ole kunagi olnud nii tugevaid suhteid kui viimastel aastatel ning äh, ma loodan, et selline väärtuslik suhe ka jätkub, eriti vaadates neid väljakutseid, millega rahvusvaheline kogukond praegu silmitsi seisab. härra Schaub, kindlasti parlamendisaadikud loodavad teilt kuulda kinnitust valitud lähenemistele näiteks Iraani või Ukraina või Jeemeni kriisi lahendamisel nüüd annaksin sõna härra Šubile umbes kümneks minutiks. ja pärast seda on meil piisavalt aega loodetavasti meeldivaks ja produktiivseks arvamuste vahetamiseks. tere tulemast, härra Šub, teil on sõna. aitäh, esimees McAllister, õnnitlen kõiki saadikuid, kes on sattunud juhtivasse rolli siin komisjonis mul on väga hea meel täna Ahvet komisjoni ees rääkida ja rääkida uue Ameerika Ühendriikide valitsuse seisukohtadest ja ma tahaksin ka kuulda, kuidas teie näete, kuidas meie suhted järgnevatel kuudel arenevad. nagu ma hiljuti olen osale teist öelnud, siis Ameerika Ühendriikide diplomaadi töö seisneb eelkõige selles, et äh, me nii-öelda tõlgime Washingtoni juhtkonna seisukohad äh, ülejäänud maailmale arusaadavaks, aga me ka muidugi seisame Ühendriikide pikaajaliste huvide eest. praegu toimub üleminek ja meie esindus Brüsselis võtab väga tõsiselt oma tööd, me selgitame Washingtonis Euroopa Liidu ja Euroopa institutsioonide tähtsust ning ka seda, et Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide suhted on tõesti tugisambaks globaalse rahu ja jõukuse tagamisel loodetavasti on ka edaspidi tugev sild Brüsseli ja Washingtoni vahel ning tänane arvamuste vaheldus panustab samuti sellesse. hiljuti käis Brüsselis asepresident Mike Pence, kes soovis ka kohtuda Euroopa Parlamendi saadikutega, aga teil oli toona vaba nädal. ta kohtus ähm, härra Tuskiga, proua Mogheriniga ja kõneles ka avalikult. asepresident Pence ütles, et Ameerika Ühendriigid on tugevalt pühendunud koostööle Euroopa Liiduga, ta ütles, et nad seisavad Euroopaga õlg õla kõrval, sest meid seovad samad väärtused nagu õiglus ja õigusriigi põhimõte. loomulikult selle alla käib ka Ameerika Ühendriikide vankumatu toetus NATO-le ja seda mõistetakse kõigis asjaomastes parlamentides. suurem osa teist kindlasti teab, suhetest Ameerika Kongressi saadikutega, et ka Washingtonis mõistetakse seda teemat samamoodi. näiteks detsembris suhtlesin teie asjakohase delegatsiooniga ja väga selgelt oli näha, et mõlemalt poolt toetatakse eh, transatlantilist suhet, mis on tulevikku suunatud. ma tean, et paljud eurooplased tervitavad presidendi, asepresidendi, teiste kõrgete ametiisikute seisukohti, aga ma saan ka aru, et nähakse, et poliitika tuleviku suhtes on küsitavusi. osaliselt on see muidugi seotud sellega, et toimub võimuvahetus, nüüd on ametiisikud ametisse määratud, näiteks välisminister Rex Tillerson, kaitseminister James Mattis, McMaster, kes on julgeolekunõunik aga paljud ametikohad on veel täitmata, näiteks Välisministeeriumi teisel-kolmandal tasandil. ja loomulikult tuleb ka määrata uus eh, suursaadik Euroopa Liidu juurde. ka seda isikut ei ole määratud, selleks läheb veel aega, aga vahepeal proovin nii kaua teiega nii palju suhelda kui võimalik, samuti paari nädala pärast olen Strasbourgis, selleks, et arendada seda olulist suhet, mis meil Euroopa Liidu institutsioonidega on paari päeva pärast saavad Euroopa juhid Roomas kokku selleks, et tähistada Rooma lepingu allkirjastamise kuuekümnendat aastapäeva. ma saan aru, et teie ähm, tähistate seda täna. juhid seisavad silmitsi küsimusega, et kuidas vastata kodanike ootustele julgeoleku valdkonnas ja kuidas seista vastu üleilmastumise küsimustele ka Ühendriikides on samamoodi, kodanikud soovivad näha tugevat kaitset välisohtude suhtes, nad soovivad näha, et piire paremini kontrollitaks ja tahavad näha majanduslikku kindlust. kuna mõlemal pool ookeani on samasugused väljakutsed, siis on siin ka võimalused teha koostööd. ja siin saakski rääkida sellest, kuidas saaks äh, oma koostööd tugevdada. esiteks muidugi kaitse kaitse tugineb NATO-le, mis on maailma ajaloo kõige tugevam sõjaline liit. seoses hiljutise Vene ohuga on NATO paigutanud neli mitmerahvuselist pataljoni Balti riikidesse ja Poolasse ja kui minister Mattis käis NATO peakorteris, siis ta rõhutas, et Venemaa on rikkunud rahvusvahelist õigust ja need destabiliseerivad maailma. meie jääme endale kindlaks selleks, et Venemaa täidaks oma võetud kohustusi, sealhulgas Minski leppe täielikku täitmist, mis on ühtlasi ka sanktsioonide lõdvendamise tingimuseks. ka minister Tillerson on öelnud, et et Minski lepetest tuleb kinni pidada ja et tegeletakse Ukraina kriisi pingetest loobumisega. ja ka meie esindaja ÜRO juures kinnitas, et sanktsioonid jäävad paika, kuni Krimm antakse Ukrainale tagasi. praegune valitsus leiab, et rahu on võimalik leida ikkagi jõu abil ja selleks on tarvis teha koostööd liitlastega. just seda taaka tulebki koos kanda, eriti võttes arvesse Venemaa käitumist. Ühendriikide valitsus proovib eh, suurendada kaitsekulutusi, me tervitame ka Euroopa juhtkonna seisukohti selles vallas, et täidetaks nii-öelda NATO kahe protsendi nõuet, milles ka Walesis taas kokku lepiti saame ka aru, et on tarvis süvendada koostööd NATO-ga. Euroopa äh, Liidu ja NATO eesmärgid on suurendada näiteks merejulgeolekut, küberjulgeolekut, need on kõik väga asjakohased eesmärgid. terrorismivastane võitlus, ma saan aru, et praegune nädal, äh, praegusel nädalal toimub ISIL-i vastane konverents, kahjuks me oleme näinud päris äh, hirmsaid rünnakuid, kahekümne teisel muidugi on äh, Malbeki metroojaama, lennujaama äh, rünnakute mälestuspäev ja tuleb teha koostööd selleks, et selliseid asju ära hoida koalitsioon teeb muidugi mitmes vallas koostööd, näiteks terrorismivastas äh, võitluse vallas, terrorismi rahastamise tõkestamise vallas ja koostöö on siin väga teretulnud. samuti teeme koostööd Europoliga, räägime sellest, kuidas vahetada teavet, äh, saada lahti praegustest haavatavustest ning äh, andmekaitse kokkulepe on väga oluline, sest see võimaldab meil õiguskaitseteavet jagada nii kriminaal- kui terrorismivastase võitluse juurdluste käigus. ja lõpetuseks tuleb ka teadvustada, et Iraan on maailma kõige suurem terrorismi toetaja ning Iraani tegevus mõjutab Süürias, Liibüas ja Jeemenit, Jeemenis toimuvat. Ühendriigid tahavad, et Iraan ei saaks kunagi endale tuumarelva, millega saaks ähvardada Ühendriike või tema liitlasi. räägime natuke ka piiridest mõlemal pool ookeani proovitakse saada endale paremat kontrolli ehm, piiride üle, nii Ameerikas kui Euroopas ja tahetakse teha kindlaks, et need, kes piirid ületavad, ei taha kuidagi ohustada kedagi. ja kuna maailm muutub, siis tuleb ka muuta neid süsteeme, millega me enda inimesi kaitseme. Te teate kindlasti äh, president Trumpi käske, mis on praegu sattunud kohtuliku kontrolli alla, me soovime täita oma rahvusvahelisi kohustusi, nagu ka minister Tillerson rõhutas, siis tuleb kinni pidada inimõigustest, loomulikult Ühendriigid peavad inimõigustest kinni ja neil on väga oluline roll meie poliitikate kujundamisel. arutelu toimub ka Euroopas, näiteks Schengeni, Schengeni infosüsteemi äh, viisa infosüsteemi Frontexi teiste tugevdamisel. ja lõpetuseks, mulle on südamelähedane ja ilmselt paljudele on südamelähedane ikkagi majanduslik kindlus. üleilmastumine pakub meile kõigile positiivseid mõjusid, seda mõistetakse Brüsselis, Washingtonis, nendes kohtades, kus inimesed on sellest kasu saanud, aga on ka palju paikasid kõikides riikides, kus kodanikud ei ole näinud üleilmastumise plusse. ja me peame ka mõistma sellega kaasnevaid kulusid. mõned inimesed on sellest kahju saanud ja meie juhtkonnal on eesmärk, isegi kohustus, teha nõnda, et kõigil oleksid äh, positiivsed võimalused. eriti nähtav on see kaubanduse valdkonnas, Euroopa Parlament on ratifitseerinud äh, CETA ja Zeta rakendamine näitab meile ilmselt ka seda, kuidas kodanikud hakkavad selle leppe plusse mõistma. Ühendriigid leiavad, et kui kokkulepped, kaubanduslepingud on ausad, siis need aitavad kindlasti majanduslikule käekäigule kaasa. praegu Ühendriikide valitsus hindab TTIP-i võimalikke mõjusid Ühendriikide kaubanduspoliitika eesmärk on suurendada kaubandust, aga nõnda, et see oleks ausam ja vabam just Ühendriikide kodanike jaoks. selle jaoks on vaja ähm, näiteks WTO ja teiste organisatsioonide volitused tagada. ning äh, seal toimuv peab aitama kaasa meie riiklikele huvidele aga tuleb ka tagada, et teised WTO liikmed täidaksid oma kohustusi, näiteks Hiina turundmajandusliku staatuse küsimus, mida ka siin on arend-, äh, arutletud ja ka mujal arutletud. meie arutelust on näha, et ähm, kõik on huvitatud sellest, et riigid täidaksid neid kohustusi, mille nad endale WTO-s võtnud on. ning ähm, see käib igasuguse kaubanduse ja ka investeeringute vallas enne küsimuste vooru käin veel korraks üle selle, et me, meie riik on tõesti väga pühendunud Euroopa ja Ameerika positiivsetele suhetele. see on alati nii olnud, nii JFK ajal, Reagani ajal, ning kuna Euroopa Parlament on ainus otsevalitud Euroopa Liidu institutsioon, siis ähm, just siin on näha neid väärtusi, mis on maailma rahu tagatiseks. Euroopa Parlament on keskse tähtsusega Euroopa Liidu jaoks ning Euroopa Parlament on meie jaoks oluline partner selleks, et vastata meie kodanike nõudmistele ja teha nõnda, et üleilmastumine on kasulik meie kodanikele, aitäh! suur tänu! aitäh teile sissejuhatud äh, märkuste eest, äh, ütleb esimees pärast, kui uus administratsioon alustas tööd Washingtonis, oli meie komisjonil väga tugev ja suur huvi USA ametivendadega arvamusi vahetada nii kiiresti kui võimalik. suur tänu, et tulite, suur aitäh, et tulite ettevalmistavale koosolekule kaks nädalat tagasi, mil minu büroos tegime eeltööd. ja nagu näete, on kõneleda soovijaid väga palju, huvi on väga suur. meil on tund aega kella kümneni. annan sõna nii paljudele kolleegidele, kui on võimalik selle aja jooksul. palun andke ka märku, kui tahate sõna, siis paneme ka teie nime kirja. esiteks tahaksin anda sõna loomulikult USA delegatsiooni äh, aseesinaisele proua Šakele, kes on kohal Kristjan Elleri, meie esi, äh, esimese aseme esimehe mm, puudumise tõttu proua Šak ütleb sulle tere hommikust, vabandan härra Elleri nimel, kes ei saanud kohal olla, aga praegu kasutan seda võimalust äh, öelda mõningad märkused pärast teie väga selgesõnalist sissejuhatust. Need sissejuhatuse sõnavõtu äh, aspektid on tegelikult äh, seoses ka sellega, mida saime teada Washingtonis kuu aega tagasi. Münchenis, Bonnis ja Brüsselis oleme läbi rääkinud nende küsimuste üle, need sõnumid, mis me kuulsime, olid väga olulised ja teretulnud. aga loomulikult meie oleme mures, et selliseid kinnitusi on teie poolt üldse vaja loomulikult Atlandi ülesed suhted on jõudnud sellisele teelahkmele, mida me ei oleks oodanud kunagi ja ma arvan, et teie ütlesite väga õigesti ja Washingtonis kinnitati ka, et väga paljud asjad on veel ebaselged ja teadmata. ootame selgust ja ennustatavust nendes suhetes. aga me väga selgelt ka kinnitasime oma delegatsiooni poolt ja nimel, et mõningad paralleel välispoliitikad teatud transatlantilistest äh, suhetest lähtuvad pöörded tulevad äh, strateegilistest äh, nõuandjatest Valges Majast, aga siis teiselt poolt valitsuse poolt on need soovimatud. mul oli väga hea meel, et rääkisite sellest, et olete pühendunud julgeolekule, Minski lepingutele, NATO-le, Vene agressiivsele rollile ja selle ennetamisele Ukrainas. Süüria küsimus, Iraani rolli mängisid, märkisite, aga ma arvan, et oluline on mitte jätta ka mainimata seda, milline on täpselt Kremli roll Süüria sündmustes. ja lõpetuseks huvitaks mind ka kaubandussuhete küsimus, G kakskümmend avaldused, nafta, äh, TPP, kus kohas täpselt siis suundub Trumpi administratsioon ja kuidas on võimalik vältida seda, et me näeme seda, et Hiina valitsus äh, lehvitab üleilmastumise lippu äh, ja me teame tegelikult, et need väärtused, mis Hiina poolt tulevad, on hoopis teistsugused kui meie ühtsed väärtused, mille äh, jagamisel osaleme. meile meeldiks muidugi reeglitepõhine süsteem, aga mitte ainult ühishuvi ei peaks me järgima, vaid ka sügavamaid ühtseid väärtusi. ka tõsine väärt-, risk on minu arust, et me jõuame nullsumma maailmani ja ma loodan, et me püüame ikkagi edasi minna niimoodi, et kõik võidavad ja et Atlandi-ülene suhe on tegelikult viimaste kümnendate jooksul just sellel alusel laienenud. me peame mõtlema ka tulevikupõlvkondade peale. Thank you, Maritšis. suur tänu, Maritšišake, teile, ütleb esimees. teen nüüd ettepaneku, et sõna saavad kolleegid ahvetikomisjonis ja kaks minutit inimese kohta, sest väga palju sõnasoovijaid on olnud ja Adam, kui teil on juba esimese ringi jaoks piisavalt küsimusi koos, andke märku, teeme pausi ja vastame esimestele kolleegidele. ja Dubravka Suitsa, kes on meie aseesimees, saab kohe sõna. Thank you, David. suur tänu teile, David. esiteks tahaksin tänada teid, äh, härra Schubert, tulite ja et võtsite vastu meie kutse olin ka USA delegatsiooniga Washingtonis novembri lõpus, detsembri alguses. ja tegelikult äh, oli paras vaakum äh, administratsioonis, sest asjad olid veel segased. nüüd tundub aga välispoliitika suunad hakkavad kujunema, nii et äh, suur aitäh teile sissejuhatava sõnavõtu eest. esimeses osas rääkisite te julgeolekus ja ütlesite, et see on meie ühtne eesmärk ja et Atlandi ülesed suhted jätkuvad. mul on väga hea meel millest ma sellest kuulsin, hea meel oli ka, et mainisite Minski lepet, ühtset julgeolekupoliitikat. ja NATO-t. aga teie avalduse teine osa, mm, selles osas paluksin selgitust. Teie poliitika, mis puudutab TTIP lepet, sest meil oli läbirääkimiste voore neliteist ja jõudsime peaaegu lõpuni selle protsessiga. kas te saate võib-olla veidi laiendada äh, kaubanduslepingute küsimust, nende tulevikku ja seda, kuidas me hakkame tulevikus selles osas koostööd tegema, aitäh! aitäh, ütleb esimees ja Niina Kill järgnevalt, palun! suur tänu teile, esimees! ma tervitan seda kinnitust, mis NATO osas täna siin antud sai ma arvan, et äh, meie debatis on oluline ka aru saada, et Euroopa Liit on rahvusvahelise äh, arengukoostöö ja humanitaarabi äh, väga tugev toetaja ja me ei tohiks mitte unustada seda, et kui te arvate, mis Ameerika Ühendriigid ütlevad, et panus sõltub loomulikult igaühe sisendist ka, no ei tohiks ära unustada minu arust humanitaarabi ja arenguabi NATO SKT protsendi kõrval. Aasia küsimus ja kus oleks võimalik koostööd teha, on oluline küsimus. tegemist on äh, regiooniga, kus on väga tõsised julgeolekuohud, eriti kui vaatame just äh, meredel toimuvaid pingeid, aga ka tegelikult Põhja-Korea julgeolekuohtu. nii et äh, tahaksin kuulda teie poolt rohkem kus täpselt paigutub äh, Põhja-Korea, kus on ennetava löögi või ennetava rünnaku tegemise punane joon teie jaoks? ka muidugi Lõuna-Hiina mere ja India ookeani äh, küsimused on kriitilised ja Euroopa Liidu lähenemine on UNCLOS-i rakendamine, aga USA niimoodi ei, ei arva. seega kas te arvate, et Euroopa Liidul ja USA-l on võimalik koordineerida ja koostööd teha nende, nendes küsimustes ja kas teised äh, olulised võtmetegurid, näiteks India võiks olla ka kaasatud sellesse? suur tänu, Niina, ütleb esimees ja nüüd proua Fatiga. suur tänu teile, esimees äh, ja Assur, tere tulemast Ahveti koosolekule. Teie avaldus oli päris selge ja ausalt öeldes kinnitusi andev. nii et mul ei ole midagi rohkemat lisada, tahaksin tänu avaldada eh, Euroopa, Ameerika Ühendriikide eh, kohaloleku tugevdamise eest eh, idatiival, see on meile oluline just Poola katena, väga tähtis. Poola tahab omalt poolt panustada sellesse ja Rumeenia ja Läti täpselt sama meelt, nii et oleme koostööd tegemas ja panustamas. kas te saate meile täpsustada, millised on arengud üleilmses koalitsioonis ISISe vastase võitluse osas Süürias? kohtumised on Washingtonis aset leidnud, nii palju kui mulle on teada. ja teiseks, mis on parim tegutsemisviis selleks, et Euroopa Liit saaks paremini integreeruda kaitse ja julgeoleku küsimuste osas ja paremat koostööd teha ka omalt poolt NATO-ga, aitäh! tundub, et kuulamine on saanud sellest, ütleb esimees. ja järgmine kõneleja saab kuue nimelt sõna, ma saan aru, et ko-, kuusu või koosu, kuidas on siis teie õige nimi? Kouso, selge. suur tänu teile Bueno, es de agradecer. suur tänu, esimees. väga hea on, et meil on nüüd esimene võimalus kontakteerumiseks teiega. hoolimata pressist minu meelest äh, ei ole midagi muutunud, hoolimata kõigest sellest, mida räägib ajakirjandus Vene ohu kohta. loomulikult teie kaetate NATO-t, kaitsete NATO-t, see on ju teie jaoks nii oluline et tugevdada oma geopoliitilist äh, olukorda Euroopas ning mis puudutab äh, ähm, kaitsekulutust, siis nõuet, et me neid veelgi suurendaks. hoolimata sellest, et, et paljudes riikides Euroopas äh, on kärpepoliitika olukorra aina raskemaks teinud. imelik on see, mida ütlesite Iraani kohta, te ütlesite, see on maailma suurim terrorismi toetaja sest äh, näiteks äh, Süürias on teatud riigid äh, toetanud äärmuslasi, kes on olukorra väga raskeks teinud ja mis puudutab nüüd Guantanamot, tahaksin teada, mis sellest saanud on, <clears throat> lubati ju seda, see sulgeda, sest see ei järg-, sest see on väljaspool igasugust õigussüsteemi ja mis toimub Süürias ja mis saab ka ÜRO-st, sest te tahate oma panuseid ÜRO finantseerimisse vähendada, mis äh, saab, äh, kui oluline on ÜRO, kas kavatsete seda samas vaimus jätkata või äh, toetust vähendada? suur tänu, kas jätkame või võtame igast fraktsioonist küsimuse ära, ütleb esimees ja siis vastate. proua Lunatšek Rohelise nimel, palun järgnevalt suur tänu teile, esimees, ja tere tulemast ka Roheliste nimel. suur aitäh, et olete siin ja et olete valmis meiega arutama tahaksin tõstatada küsimuse, mida ei ole veel esitatud. Te rääkisite väga palju julgeolekust USA kodanike jaoks. ja hea meelega kuulame selle ära, et te olete valmis töötama koos NATO-ga ja toetama. aga kui te räägite julgeolekust üleilmastuvas maailmas, siis see on tegelikult seotud ka teiste faktoritega näiteks kliimamuutused, näiteks küsimused selle kohta, kuidas arengumaadega koostööd teha ja selles osas äh, asjad, mida me oleme viimati kuulnud, et kolmandik nendest eelarvetest kärbitakse praegu äh, riigidepartemangu poolt, äh, näiteks koostööprojektid riikidega selleks, et kliimamuutuste mõju vähendada ja just kahjulikke efekte, mis on ju teada, me oleme näinud äh, üleujutusi erinevates maailma osades ja tegelikult need on ju inimtekkelise kliimamuutuse tulemused. koostöö kliimamuutuste osas niisiis ja ka nende äh, küsimuste rahaste osas, mis puudutab üleilmseid äh, seksuaaltervise ja abordiõigusi. Need on ju ka tegelikult inimeste naiste ja tütarlaste julgeoleku ja elukvaliteedi tugevdamine. kuussada miljonit eurot kärbet tähendab kuus koma viis miljonit soovimatut rasedust, see tähendab kaks koma üks miljonit äh, lisaaborti. kui te ütlete, et te tahate seda kõike peatada, siis tahaksin kuulda teie poolt, kas selliste kärbete osa, just väliskoostöö ja kliimamuutuste osas oleks võimalik midagi teha niimoodi, et niivõrd radikaalselt need kärped ei toimuks. suur tänu ja tõmbame joone alla esimese äh, ringi äh, härra Castaldoga EFTD-st, palun. suur tänu teile, esimees. tänan härra Šubi tema huvitavate sõnade eest, ma tahaksin rääkida meie jaoks olulisest äh, strateegilisest huvist Lähis-Idas, mis on oluline ka Valge Maja jaoks. ja te ütlesite, et Iraan sponsoreerib äh, terroristi, äh, kuid see on kummaline, sest praktiliselt kõik terrorirühmitused on ju sunniidid, nii et see, mis te ütlete, on pisut pentsik. kuid tahaks rääkida sellest, mis puudutab siis tuumalepingu kinnitamist, kas see on prioriteetne äh, teie valitsuse jaoks ning veel, kuidas te näete ka äh, kuidas kavatseb äh, Ameerika administratsioon koostööd teha näiteks teiste Süüria naaberriikidega, nagu näiteks Iraak ja veel Türgi. Türgis praegusel hetkel on, toimub liikumine diktatuuri suunas, mõelgem kas või järgneva põhiseadusreferendumi kohta ja see on oluline, võttes arvesse, et tegemist on NATO-sse kuuluva riigiga ning Kuuba äh, president Trump korduvalt äh, on äh, näidanud, et ta ei soovi toetada Obama administratsiooni poolt tehtud samme kahe riigi lähendamiseks. millised on riigi, Ameerika praegused seisukohad Kuuba suhtes ning lõpetuseks <laughs> ja lõpetuseks veel üks küsimus, mis puudutab Hiinat eh, ja eh, see puudutab eh, loomulikult ka globaliseerumise hinda. see on meie jaoks äärmiselt tähtis küsimus, tahaksime teada, millised, milline on tulev suhtumine ning millised on kaubandussuhted Hiinaga ja Eh, samuti eh, kas see, see, mida kampaania eh, vältel öeldud, et maksustada Hiina-poolseid kaupu, kas see viiakse läbi või mitte, kuidas see võib mõjutada kaubandussuhteid Kagu-Aasiaga right,? Um... suur tänu teile, head kolleegid. Ähm, Adam, tõesti, nende küsimuste spekter, äh, minu arust te võiksite vastata lausa täna õhtuni nendele, aga võtame esimese vooru nüüd ja kohe. pidage silmas seda, et üksteist kolleegi on endiselt, kes tahaksid sõna. paneme praegu nimekirja lukku, me ei saa rohkem kolleege äh, võtta, aga sarnased küsimused ja palju küsimusi, nii et palun. suur aitäh teile, esimees. võtaks äkki teemavaldkondade kaupa, kui teil midagi selle vastu ei ole sest selge on, et küsimused on väga laiapõhjalised ja väga erinevad, mõned küsimused, ma ei saa vastata neile. Äh, Kuuba ja Guantanamo küsimuste puhul äh, pidevalt asja arutatakse, vaadatakse ümber, ei oska praegu täpselt öelda, milline see poliitika saab olema. Hiina kohta. Hiinast rääkisin kaubanduskontekstis ja ma arvan, et äh, suures osas oleme me äh, samas kohas, äh, ameeriklastel ja eurooplastel on samad huvid. meil on hea meel, et Hiina osaleb G kakskümmend ja teistes rahvusvahelistes foorumites, aga me peame olema teatud asjade suhtes ka ettevaatlikud, näiteks investeeringud. ja olete näinud äh, nii Euroopa liikmesriikides kui ka USA-s huvi selle üle, et Hiina investeeringud tuleb äh, võib-olla äh, olulisemalt ümber vaadata äh, härra Tillerson tuli tagasi just Lähis-Idast ja tegi mitmeid visiite seal me tahame konstruktiivset suhtlust Hiinaga, aga samas tagada ka, et Hiina peab äh, kinni rahvusvahelistest reeglitest ja on kaubanduse osas õiguspärane ja õiglane ja ka inimõiguste osas. Äh, presidendiga oli kohtumine ja järgmisel kuul, viiendal ja kuuendal on ta visiidil Floridas välisminister Tillerson ja president Xi leppisid kokku, et äh, on võimalik äh, suurem koostöö USA ja Hiina vahel ning äh, nõustusid sellega, et suhteid süvendatakse aja jooksul. nii et palju koostöövaldkondi on olemas ja koostöö jätkub, aga samas peame silma peal ka kaubandus- ja majandusküsimustel ning ka sellel rollil, mida Hiina mängib Lõuna-Hiina meres ning mida ta on endale välja äh, võidelnud Filipiinide, Vietnamiga äh, suhetes, naabritega suhetes, siis on tegelikult osaliselt murettekitav. siis äh, Põhja-Korea. mainin seda lühidalt. härra Tillerson oli väga aktiivses dialoogis hiinlastega, et rääkida ennast Põhja-Koreast, et Põhja-Korea valiks mõne teise tee. rohkem mul selle kohta öelda polegi siis kaubandusest. ma arvan, et volinik Malmström rääkis juba sellest, et TTIP on pandud ootele, jah, tõsi, mulle tundus, et väga edukalt läksid läbirääkimised aastate jooksul ja meil oli tegelikult väga lai äh, spekter küsimustest. TTIP, nii nagu mõlemalt poolelt ette kujutatud, oleks olnud selline kokkulepe, äh, mis on, oleks rahvusvaheliste lepete kullastandard see mõjutab tollimakse, teenuseid, töötingimusi, ka regula-, regulatiivseid küsimusi ja äh, tööõigust. nii et see suhe iseenesest on kõige suurem ja kõige laiem üldse maailmas, äh, neli ja pool triljonit USA dollarit äh, väärt äh, tegelikult äh, miljardeid ka mm, ainult Ameerika eksporti siin ja ka ettevõtete siseseid äh, lähetamisi, siirdeid äh, väga palju puudutav. nii et meie ettevõtete jaoks väga oluline. me vaatame seda asja üle, te teate meie presidenti äh, positsiooni TPP osas, aga TTIP ei ole selles samas lahtris. nii et mis puudutab seda ülevaatamist ja võin teile kinnitada, et õige pea on USA kaubandusesindaja ka olemas. kuulamine toimus juba ja ma arvan, et kui ta on äh, ameti üle võtnud, äh, näeme, kuhu suunas asjad liiguvad. aga mulle tundub, et dialoog äh, läheb edasi erinevatel teemadel, WTO osas samuti, väga positiivne on see ja kirjutasime alla mõned aast-, mõned nädalad tagasi lepingu. MRI on vist sellele lühend, ütleb kõneleja. leping, mis puudutab tootmispraktikaid ravimite jaoks mõlemal Atlandi ookeani poolel, arutelud leiavad aset praegu sektoraalsel tasandil, mis puudutab kaubavahetust näiteks autotööstuses, mis juba on väga integreeritud ja püüame veelgi raha säästmise võimalusi leida meie ettevõtete jaoks ja parandada asju tarbijate jaoks. ja WTO muidugi on mitmeid äh, juhtumeid, äh, kus me oleme erinevatel lauapooltel, aga me püüame reeglipõhist süsteemi äh, välja töötada ja kõikide jaoks, uute jaoks, nende jaoks, kes juba on olemas meie mm, ühtse laua taga ja me oleme ka mitmepoolsetest lepingutest huvitatud. Buenos Aires, nagu teate, korraldab ministritevahelise kaubandusministrite kohtumise. ma arvan, et eelarve osas ei ole mul väga palju äh, öelda, te teate, et eelarve läbirääkimised on väga pikad, äh, kaasatud on meie parlament ja me oleme administratsiooni poole pealt näinud äh, üsna kärbitud, tagasihoidlikku eelarvet, väga raske öelda, mis sellest edasi saab. Teie kolleegid, kolleegid, kellega olete kohtunud, on teile vastanud selles osas, on teinud omad märkused ka selle kohta, kuidas nad selle eelarve osas hääletaksid minu positsioon ei ole siin kujutada midagi ette või eeldada, et äh, niimoodi asjad lähevadki. meil on olnud eelarve äh, leidmise ja ühise nimetaja leidmisega pikk aeg ja vaev. see tegelikult ei ole uus asi, ei ole ainult Trumpi administratsiooniga niimoodi, eelarve kokkuleppimises ka on heidelnud ka teised administratsioonid ja iga eelarve arutelu äh, mis toimub meie Kapitooliumi mäel, äh, jätab ikkagi verise jälje alati alles, äh, nii et igal juhul kongresmenidel ja presidendi meeskonnal on seal palju tegemist. siis Türgi. ma arvan, et meile valmistavad muret samad asjad nagu teilegi. aga algatuseks tahan öelda, et Türgi on tugev NATO liitlane mis puudutab äh, Lähis-Ida, kui me vaatame tegelikult ka lõunat ja edela piirkonda, nad on äh, Süüria pagulasvooga tulnud toime tegelikult äh, peaaegu nagu musternäidisena ja seda kõike tuleb arvestada. aga ka meile valmistab see muret ja türklased on öelnud nii era- kui ametlikes vestluses, et tegelikult kodanikuvabaduste piiramine äh, ja ka meediavabadus, kus tegelikult juhtivad ajakirjanikud, sealhulgas Ameerika ajakirjanikud, on vahistatud, see kõik tuleb lõpetada. me teame, et nad mängivad üliolulist rolli pagulaskriisi lahendamisel ja me oleme julgustanud neid olema konstruktiivsed selles küsimuses ja ka Küprose küsimuses, mida siin täna küll ei mainitud, aga meie ootused ja lootused on kõrged on olnud juba mõnda aega, aga Türgi mängib loomulikult olulist rolli. ja meil on olnud nii ametlikke kui eravestlusi oma liitlastega Türgis. Süüria küsimus veel jäi vastamata Süürias räägime me praegu äh, sõja seitsmendast aastast äh, ja inimesed kannatavad et äh, väga äh, katastrofaalses olukorras praegu, keemiarelvad, äh, pommid, puudus hädavajalikust ja nii edasi. väga palju inimesi on surma saanud, ümber paigutanud ja pagenud inimesed, kannatavad lapsed, see on suur tragöödia. meie oleme püüdnud resolutsiooni ÜRO äh, Äh, tasemel kokku leppida, erisaadikut ÜRO-s toetama, meil on oma erisaadik Michael Ratni, äh, püütakse dialoogi edendada ja see peab olema poliitiline lahendus, milles ka Süüria inimesed äh, saaksid osa stabiilsusest ja julgeolekust ning oleksid vaba terroriohust selles osas on meil väga hea meel, et osaleme kolme nädala pärast toimuval Süüria konverentsil Ühendkuningriik, Saksamaa, Kuveit ja Katar ning ka Euroopa Liit on kaasatud sellesse, kes seda peavad. oluline on nii sõjalist, poliitilist lahendust leida kui ka humanitaarkatastroofile leida lahendus sest me oleme andnud lubadusi selles osas ka eelnevatel konverentsidel. ÜRO äh, läbirääkimised äh, Genfis, jah, väga hea, aga me ei saa mõelda, kas kõik või mitte midagi äh, lähenemisele. Astanas olid mõningad riigid koos, kes rääkisid selles osas läbi, olime seal vaatlejatena kohal. ma arvan, et ÜRO mängib olulist rolli, ÜRO oli kohal. nii et see on õige tee edasi. siis humanitaarabi laiem küsimus ja ka arenguabi oma. ning need programmid, mis naisi puudutavad selles piirkonnas ja meil on neid väga palju, need on kõik väga olulised faktorid, mis mängivad rolli, kui me mõtleme, mis toestab stabiilsust, ühiskondade stabiilsust ja inimeste heaolu. mingit kahtlust siin pole ja nagu teate, olenevalt sellest, kuidas vaadata, oleme me kas number üks või kaks doonoriks, humanitaarabi andjaks ja pagulaste toetajaks. aga kui nüüd konkreetselt sõjalisele ohule vastata, mida me näeme, see valmistab meile muret, eh, sõjaline oht idast. samuti mitmed teie liikmesriigid osalevad eh, ka ISISe vastase koalitsioonis, ka sõjaväeliselt, eh, sõjaliselt, nii et ma arvan, et Eh, sõjaoht, ohuga tuleb silmitsi seista sõjaliselt. loomulikult on vaja ka mõelda taas ülesehitustööle. Euroopa Liit on juba lubanud ja ka kõrge esindaja Mogherini on selles osas tegutsemas ja see ilmselt Süüria konverentsil ka tõstatatakse. kas jätsin veel millelegi vastamata? mata, esimees ütleb, et küsimusi tuleb veel ja veel. suur tänu selle esimese küsimuste vooru eest. nüüd, kolleegid, pakun välja, et jääme kõneajaga üheksakümne sekundi juurde. palun küsige nii palju kui võimalik nendel teemadel, millele veel vastuseid ei ole. kõigepealt äh, härra Salafranca EPP nimel. suur tänu, esimees! tere tulemast teile ning sooviks öelda, et mina imetlen südamest Ameerika Ühendriike, eh, kes eh, kolme protsendiga maailma elanikkonnast suudab eh, kakskümmend viis protsenti kaupu ja teenuseid toota, kuid teiepoolse valitsuse signaalid ei ole eriti sõbralikud. Te rääkisite voli sellest, et et Atlandi-ülese kaubanduslepingu Äh, asjad on halvasti, see on kõrvale pandud, samuti äh, Vaikse ookeani kaubandusleping, kritiseeritud on eurod, samuti kritiseeritud liikmesriikide valitsusi, kaks neist on külastanud Ameerika Ühendriike, äh, kuigi me kõik soovime võidelda terrorismi vastu, ei tähenda siiski see siiski seda, et äh, sellepärast, et inimesed on pärit äh, teatud riigist, äh, ei tohi nad enam reisida. sellega seoses ma tahaks, et te hajutaksite kahtlusi ja kõhklusi ka selles osas, mis puudutab kliimamuutusi, multilateraalsust, Vaikse ookeani kaubanduslepet ning äh, samuti ka ÜRO olukorda ning tahaksin rääkida veel ühest riigist, eh, milleks on Venemaa, kelle olukorrast rääkisime ka seoses Montenegroga. Eh, ka sellel riigil on olnud eh, probleeme Venemaaga ning tahaksin veel lõpetuseks küsida, kas EHIS idariikides ja Araabia kevade riikides Ehm, toetate endiselt Euroopa Liidu lähenemisi. Now... aitäh ja nüüd härra Pasko sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu. mitmepoolsete kaubanduslepingute roll rahu ja stabiilsuse tagamisel jääb sageli kõrvale või seda isegi ignoreeritakse, aga tegelikult on need keskse tähtsusega rahu ja stabiilsuse säilitamisel. viimasest suurest sõjast on seitsekümmend aastat möödas ja ma arvan, et just see on siin palju panustanud. nüüd me kõik teame, mida Ameerika uus juhtkond arvab sellest ähm, võrgustikust ja mu küsimus ongi, et kas see teie meelest peegeldab uut filosoofiat, äh, kogu võrgustiku suhtes või te peate siin silmas konkreetseid lepinguid, sellepärast et nende üksikute tükkide küsimuse alla seadmine ohustab ju kogu võrgustikku, kas te saate sellest samamoodi aru? aitäh, härra Pasku, nüüd äh, härra Tänak ECR-i nimel. aitäh! mul on korralduslik küsimus äh, ma ei tea, miks mulle ei antud sõna ECR-i nimel enne, kui anti sõna fraktsioonidele. mu sõnavõtt jääb väga lühidaks, loomulikult ma tervitan neid positiivseid signaale, mis tulevad Washingtonist, kui võtta arvesse seda, mida räägiti kampaania ajal, räägiti Euroopa Liidu lagunemisest, Brexitist, NATO õnnetamisest, paistab, et see jutt on jäänud minevikku ning see, mida on välja öeldud Brüsselis, samuti Münchenis, äh, see on kõik väga julgust tekitav. Ameerika Ühendriigid on oluliseks partneriks nii kaubanduse kui julgeoleku valdkonnas. kahju muidugi on sellest, et te loobusite TPP-st ja ka sellest, et võib-olla loobute TTIP-ist. Pariisi lepped teema tekitab ka küsimusi, sellepärast et kui me ei suuda piirata kliimamuutusega seotud ohtusid, eriti Sahara-taguses Aafrikas, siis see võib mõjutada rännet. samuti eh, te rääkisite sellest, et Iraan ei tohiks saada tuumarelva, nagu on kokku lepitud Obama valitsuse poolt, et te jätkate selle lähenemisega ning et te toetate ka Venemaa vastaseid sanktsioone, mis on seotud Krimmi okupeerimisega ja Minski lepetega. eile kuulsin, et kurdidelt, et te toetate Kirkopi kohta käivat referendumit ning ma sain ka aru, et te soovite äh, laveerida Taiwan'i ja Hiina küsimuses ning loomulikult Ameerika Ühendriikide roll ISISe vastases võitluses on oluline. üks küsimus ka Ladina-Ameerika kohta, kuidas te hakkate seal ehitama eh, müüre eh, arvestades seda, kui keeruline see olukord on ja loomulikult ootame teie uut saadikut, aitäh! järgmiseks härra Hatsi Georgia, palun! aitäh, esimees! kaks väga lühidat küsimust Ühendriikide esindajale. esiteks, härra Erdogan on soovinud, et tema saaks olla ka Julgeolekunõukogus. mida te sellest arvate? ja teiseks, te rääkisite Küprose küsimusest. ma saan aru, et te teate, et praegu ei käi siin arutelusid. kas te saate aru, miks praegune olukord just selline on, aitäh? aitäh, härra Kaava, EFTD nimel. aitäh, esimees mulle meeldis teie seisukoht selle kohta, et NATO on tõesti meie julgeoleku tagatiseks, aga kuidas on sellega, kuidas äh, Euroopa Liidu sõjalised ambitsioonid mõjutaksid NATO-t ja Ameerika Ühendriike? nüüd, kui rääkida Brexitist, siis kas Ühendkuningriigi ja äh, Ameerika Ühendriikide vahelised sõjalised suhted on ka selles kontekstis tugevad ja Iisraelist ei ole veel keegi rääkinud äh, kuidas on sellega, et Iisraeli ja, et Iisraeli suhtes on Euroopa Liidul ja Ameerika Ühendriigil erinevad äh, seisukohad? Jeemeni teema samuti, kui võtta arvesse seda, missugune olukord seal praegu on ja kui plahvatusohtlik see piirkond on, siis kas on võimalik, et Ameerika Ühendriigid äh, suurendavad seal oma rolli, eriti võttes arvesse sealseid inimõiguste rikkumisi? ja lõpetuseks president Trumpi kohta. kuidas näeb Washington seda, et Euroopa Liit, sealhulgas ka mitmed Euroopa Parlamendi saadikud, on äh, president Trumpi kohta väga halvasti öelnud? Nad on isegi öelnud, et äh, nad näiteks ei peaks, et äh, president ei peaks siin isegi kõnelema, aitäh. aitäh, proua Manescu, palun. aitäh, esimees tervitan härra Šubi meie koosolekul. arvan, et väga oluline on sellist arvamuste vahetust pidada. ka mina usun, et tuleb lõpetada see, selle tooni kasutamine, mida presidendikampaania ajal kasutati, see ei aita kaasa meie suhetele, see aitab ainult neid, kes meie suhtes sõbralikud ei ole, näiteks Venemaad. arvan, et meievaheline suhe ei ole lihtne küsimus, vaid see on laialdane ning iga valdkonnaga meie suhete puhul tuleb põhjalikult tegeleda. rahvusvaheline julgeolek, sealhulgas NATO roll on väga oluline ja usun, et tõesti iga liikmesriik peab oma kohustusi täitma, täitma. Rumeenia, minu liikmesriik, on üks viiest liikmesriigist, kes täidab oma rahalisi kohustusi NATO ees ja me ootame, et kõik seda teeksid kui rääkida Venemaa rollist seoses Ukrainaga, siis ähm, selle teemaga peame me ühiselt tegelema ja mul on väga hea meel ja suured ootused ähm, proua Fiona Hillile, kuivõrd ta määrati teie mm, riikliku julgeolekunõukokku. minu küsimused, ma tahaksin kuulda, mida saaks teie valitsuselt oodata Iraaniga suhtlemise vallas, samuti Venemaaga suhete normaliseerimise suhtes ja terrorismivastase võitluse vallas, aitäh! aitäh, Ramona, ja nüüd härra Freund, palun! aitäh! aitäh, härra Schub, et äh, olete siia arvamuste vahetusele tulnud mul on hea meel näha, et teie ametikohast peetakse lugu. ja mul on hea meel ja mulle kõlab, mulle minus tekitab kindlust see, et te räägite nõnda, nagu Washingtonis ei olekski valitsus vahetunud. mina olen neid ähm, muutusi jälginud Jimmy Carteri ja Ronald Reagani ajast saati aga tegelikult ei ole midagi sellist toimunud nagu see, mis praegu toimub. sealhulgas ka võttes arvesse president Trumpi seisukohta tema eelkäija kohta, ma ei hakka kordama seda, mida ta ütles, aga kujutage ette, mida ta võib öelda oma Euroopa liitlaste eh, kohta. eriti kui võtta arvesse seda, et Nigel Farage oli üks esimestest inimestest, kes eh, sosistas talle kõrva Euroopa Liidu loomuse teemadel. kas te oskate öelda, et kes on need inimesed, kes veel ütlevad president Trumpile seda, mis ta kavatseb Euroopa Liit ja seda, kuidas Euroopa Liit suhtleb ähm, Ameerika Ühendriikidega, kes veel peale Merkeli, kes loomulikult seal käis, jah? ja veel üks küsimus uued reeglid elektrooniliste seadmete kandmise kohta seoses ähm, Lähis-Ida riikidega, kas te teate ka plaanidest äh, midagi sarnast kehtestada Euroopa riikide kohta? aitäh, härra Juurek ähm,, ECR nimel. suur tänu! Panie ambasadorze, chciałem zapytać o dwie kwestie, o dwa szczególne. Suur tänu. mul on kaks küsimust tegemist on kahe väga delikaatse küsimusega meie maailma osas. eriti kui võtta arvesse neid liitlasi, kes on väga haavatavad, Eesti ja Läti näiteks. kas te arvate, et Ameerika Ühendriigid arvavad, et julgeolekut tuleb veelgi tugevdada nende riikide jaoks, eriti võttes arvesse viimase aasta sündmusi. ja teiseks Gruusia küsimus. Gruusia ja ka Krimmi küsimus. Gruusia on ju veel üks küsimus, kes soovib saada NATO liikmeks ja sooviksin kuulda teie seisukohta nende lootuste ja ka asjakohaste ohtude kohta. mina arvan, et Gruusia julgeolekut tuleb parendada selleks nõnda, et, et muuta Gruusia oma liitlaseks või vähemalt öelda välja, et meil on selline eesmärk. soovin ka väljendada oma heakskiitu sellele otsusele president Trumpi poolt ähm, abordi küsimustes ja selle rahastamise küsimustes. Euroopa Parlamendis kuulete te muidugi erinevaid seisukohti, aga ma arvan, et miljonid eurooplased, kes tunnevad, et neid piisavalt ei esindata, siis nad näevad, et tegemist on tõelise ähm, sammuga selleks, et suurendada Ameerika kui moraalse juhi rolli maailmas, traditsiooniliselt on ju nii olnud. ma arvan, et ameeriklased peaksid teadma, et me ka Euroopas näeme asju nõnda, aitäh! aitäh ja viimased kolm kõnelejat, härra Kaalen. Thank you very much and uh... aitäh! esiteks soovin, et teil määrataks ametisse samasugune uh, suursaadik, kes oleks sama teretulnud kui eelkäija. käisin Müncheni julgeolekukonverentsil ja seal ma leidsin kinnitust ähm, selles, mida ütlesid teie kaitseminister ja asepresident ning eriti avaldas mulle mulje, et äh, mõlemaparteiline meeskond kongressist ja need arutelud, mida nad läbi viisid kui ma kuulsin nende seisukohti seoses Venemaaga, kuulsin nende plaanidest käesolevaks aastaks, siis mu küsimus oleks, et kas me võime äkki eeldada, et Venemaa-suunaline poliitika tuleb pigem kongressilt, mitte aga Välisministeeriumilt või Valgest Majast? Valge Maja puhul ei ole veel selge, kui paljud sealsetest on Venemaaga kuidagi mingi erilise suhtega, et kas on siis nõnda, et Kongress rohkem juhib seda? ja teiseks, kui rääkida julgeolekust ja kaitsest, siis kui meie eesmärk on siin Euroopa poolel nagu rohkem teha, siis kas oleks võimalik anda teada uuele valitsusele nendest struktuuridest, mida meie siin kasutame, no näiteks ühised hanked, ühine plaanimine, planeerimine, kas saab selgeks teha, et see tugevdab eh, NATO Euroopa sammast ja milline oleks selle suhtes eh, uue valitsuse reaktsioon? loodetavasti on see selline nagu eelmisel valitsusel. aitäh ja nüüd härra Postinaaro. aitäh, esimees. härra Asjur, mul on väga hea meel siin kaasa rääkida. kolm lühidat küsimust. esiteks kui palju on ruumi Euroopa Liidu ja Vene, Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide koostööks Venemaa küsimustes, mitte ainult sanktsioonide küsimuses, aga me teame, et iga kuue kuu tagant räägitakse see teema ju uuesti läbi. teiseks, te teate kindlasti, et pärast tegevust Süürias on Venemaa suutnud luua kaks sellist mulli. üks ähm, Musta mere piirkonnas ja teine Niiluse piirkonnas. Äh, see lähenemine tähendab, et on vaja erilist koostööd Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu ja NATO vahel üldiselt. kuidas te seda Venemaa käitumist näete? ja viimaseks, kuidas te näete Ühendriikide rolli Vaikse ookeani piirkonnas, kui Ühendriigid TPP-st loobuvad, siis kas see suurendab Hiina rolli Vaiksel ookeanil? aitäh ja tunnege elam viimaseks! suur tänu! me vägagi tervitame teie siinset kohalolu ja me peame ütlema, et ei ole alternatiivi sellele, et Atlandi-ülene koostöö on suurem. mina olen Eestist ja ma tunnen tõelist kindlust selle tõttu, et Poolas ja Balti riikides on NATO sõdurid kohal. see teeb, toob kaasa põhimõttelise muudatuse meie julgeolekuolukorras, aga samal ajal NATO usutavus on seotud selles piirkonnas küsitavuse alla ja minu küsimus on selline, kas te olete valmis ähm, hübriidohtude tõrjumiseks, sest tegemist on Venemaa peamise vahendiga teiseks, kas Ukraina toetamises oleks vaja täiendavat koostööd, seistes vastu Venemaa tegevusele? ma pean siin silmas ka seda, et vajadusel Ukrainale pakkuda kaitseotstarbelisi relvi. kolmandaks, ma, mulle väga meeldis teie seisukoht ähm, Iraani teemadel, et Iraan on selline destabiliseerija Iraan on osa probleemist, mitte aga osa lahendusest. aga meil mõlemal on siin tegelikult olnud roll eh, selle vaakumi tekitamisel Lähis-Idas ja selle vaakumi on nüüd täitnud Venemaa ja Iraan. Te ütlesite, et sõjalistele ohtudele tuleb vastu seista sõjaliste meetmetega. kas oleks võimalik kasutada mingit ühist lähenemist ähm, Lähis-Ida probleemide lahenemis-, lahendamisel. aitäh, kolleegid! tänan väga nende küsimuste eest, taas nende ampluaa oli väga lai ja nüüd on meil veel veerand tundi selleks, et anda nii palju vastuseid kui võimalik. aitäh, härra esimees! lubage ma vastan kõigepealt kiiretele küsimustele. Küpros, me oleme Kreeka ja Türgi liitlased ja me oleme mõlema liitlased, see ongi meie roll. aga loomulikult ma tean, et kõnelustega ei minda praegu edasi, mitmed ametiisikud on käinud siinkohal, on käinud Nikosias, Ankaras, Ateenas selle teema arutamiseks ehk siis arutelud Küprose tuleviku teemal käivad. loomulikult ka see on äh, sisukas küsimus ja sellega on tegeletud. räägin natuke Venemaast, kuivõrd see on tõesti meie jaoks väga oluline teema. agressiivne Venemaa, kes soovib majanduslikult ja poliitiliselt mõjutada Ukrainat, Euroopat ja ka teisigi paiku, ega Venemaa ei näita, et ta oleks oma kurssi muutmas. ka Süürias toimuv, näiteks sealsed uudised, näiteks kas või tänased uudised sõjaliste tegevuste kohta, ka Ameerika Ühendriigid ongi seda rõhutanud oma aruteludes Euroopa liitlastega, ma võin teile kinnitada, et minister Tillerson äh, kohtub kõigi välisministritega ISISe vastasel konverentsil. kõik kohalolijatest ei ole NATO liikmed, aga paljud siiski on ja on ka NATO väliseid ministreid seal kohal. ma arvan, et see on väga oluline, see oli ka eelmise valitsuse poliitika, me oleme seda kuulnud ka uuelt ministrilt, ka meie kaitseministrilt äh,, samuti julgeolekunõunikult. Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid peavad olema, peavad käima ühte sammu seoses äh, selle ohuga. see käib ka näiteks Lähis-Ida kohta ja tekib ka küsimus, kuidas tõhusamalt saada hakkama sellise tänapäevase mittelineaarse hübriid- või infosõjaga või näiteks valimistulemuste mõjutamisega, nagu te teate, see mõjutab Euroopat ja ka Ameerika Ühendriike. loomulikult on mõned kindlad tingimused, näiteks Minski lepete täitmine, sanktsioonide küsimuses peame olema ühtsed ning tuleb ka võtta arvesse meie erasektori rolli ja et seda koheldaks võrdselt. Need, kes teist on käinud Ühendriikides, on kindlasti kuulnud, et mõlemad äh, fraktsioonid meie parlamendis, kongressis toetavad äh, sanktsioone. minu seisukohtadest tuleb silm peal hoida näiteks Nord Stream, Nord Stream kahel, mitmed liikmesriigid on öelnud, et äh, Nord Stream kaks ei ole kooskõlas Euroopa Liidu äh, energeetika eesmärkidega, meie meelest see käib ka Energialiidu põhimõtte vastu. see kahjustaks ka Ukrainat, äh, Ukraina rahanduslikku olukorda ja energiajulgeolekut selles piirkonnas. ehk siis hoiame sellel teemal silma peal ja kui rääkida energiaallikate mitmekesistamisest, siis hoiame ka silma peal näiteks Gazpromi konkurentsi kaasusel. me saame aru, et mitmetes küsimustes on nõnda, et Venemaal on roll, näiteks ta peaks olema üks gaasitarnijatest Euroopasse, aga ta peaks ka alluma ähm, õiglastele turureeglitele. ehk siis ma saan aru, et tõesti on mitmed liikmesriigid väljendanud kahtlusi Gazpromiga sõlmitava kokkuleppe ähm, kohta. hoiame sellel silma peal. siis, kui korraks rääkida äh, lennundusest ja uutest reeglitest. Äh, mul ei ole seda teksti kaasas, aga ma sain aru, et eeldatakse, et mõned lennufirmad, kes lendavad välja mõnedest Lähis-Ida riikidest ja lennujaamadest, et nendel juhtudel peaks kontrollima suuri elektroonilisi seadmeid, selle asemel, et need kohe pardale lubataks. ma võin need detailid teile välja pakkuda, kui vaja. Ehm, tehnilisel tasemel oleme vist sellest juba rääkinud ja ka poliitilisel tasemel oma liitlastega Euroopas ja Lähis-Idas. mainin ka Mehhiko küsimust. ma olen nõus, et ähm, TPP-ga seonduv oli üllatus paljudele paljud saadikud kongressis toetavad tegelikult sellist lepet, mis tooks kaasa majanduskasvu. see võimaldaks meil ka keskenduda reeglitel põhinevale süsteemile. TPP tegelikult on ja, või oli selliseks kuldetaloniks. aga kui nüüd rääkida siin TTIP-i nii-öelda surmast, noh, arutelusid on palju peetud ja TTIP-i majanduskasvu, töökohtade loomist on ju igati toetatud ja ega selline toetus on ka Washingtonis praegu olemas äh, kongressis. nagu öeldud, siis uus valitsus praegu analüüsib TTIP-i. aga ärme unusta sellist praktilist kaalutlust, mõtleme natuke sellele kontekstile, mille raames äh, TTIP kõrvale jäeti või külmutati või kuidas iganes seda öelda. Ähm, meil toimusid valimised ja Obama valitsusaeg lõppes, aga toimuvad ka mitmed teised valimised ja meie saime niimoodi aru, et kui võtta arvesse näiteks Hollandi, äh, Saksamaa, Prantsusmaa valimisi, et see ei ole kõige parem aeg jätkata kaubandusläbirääkimistega, mida erinevates paikades tajutakse ähm, erinevalt. küsimus jah, võib olla kommunikatsioonis või see võib olla poliitiline küsimus, aga ma arvan, et mitmed ühiskonna osad väljendasid sellist hirmu kaubanduse ees. see kehtib ähm, nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides, ega kaubandus ei ole kõigile kasulik olnud. ja ma arvan, et just sellises kontekstis jäi TTIP kõrvale. aga see, seda teemat veel analüüsitakse ja tuleb olla optimistlik. sellepärast, et tegemist ei ole ju väikse leppega väikeste riikide vahel. see oleks kahe kõige suurema, kõige innovatiivsema, dünaamilisema ja ka jõukama majanduse, majandusploki vahel tervel planeedil. räägime siis natuke Ladina-Ameerikast ja Mehhikost. üks lepe, mida nüüd analüüsitakse, on nafta. naftast räägiti palju, selle ta-, uuesti läbirääkimisest räägiti ja Ottawa ja Mexico City on mõlemad kinnitanud, et lähme edasi nafta ümbervaatamisega kõigepealt ähm, tuleb lähtuda sellest, et kaubandust ja üleilmastumist tuleb paremini tõlgendada, paremini lahti seletada, teha nõnda, et teatud sektorid ei jää väga halba olukorda, aga teiseks, nafta allkirjastati üheksakümne neljandal aastal, aga sellest ajast saati on paljud asjad muutunud, näiteks nutitelefon ei olnud siis, iPad ei olnud, äh, andmevooge ei olnud sellisel kujul või asjade internetti, ehk siis eh, loomulikult naftat tuleb uuendada, võttes arvesse teenusmajanduse ja finantsteenuste mm, sektori kasvu. nii et see kõik eh, toimub, see kõik tehakse ära. mina usun vägagi meie läbirääkijatesse. Mehhiko on Ühendriikidega seotud mitte ainult ainult geograafiliselt, aga ka kultuuriliselt. meil on ka peresidemed nii-öelda. aga kui võtta arvesse seda, mida on teinud nafta, siis nafta on loonud sellise eh, tootmisplatvormi, mõlemal pool piiri toodetakse kaupu ja siis need kaubad liiguvad üle piiri. me analüüsime seda teemat nii Kanada kui Meksik-, Mehhikoga suhetes ja me vaatame seda ka rände kontekstis me peame siiski rändeküsimusega tegelema, vaatama, mis need põhjused on rände taga. arvan, et ameeriklased näevad rändeprotsessi praegu kui midagi, mis ei ole piisavalt hästi korraldatud ning valitsus analüüsib võimalusi selleks, et rännet paremini korraldada. aga ametlikud konsultatsioonid nafta teemal ei ole veel alanud, aga ma arvan, et see toimub peatselt. kahjuks ei saa ma rääkida Gruusiast ja Gruusia NATO liikmelisusest, see jääb minu pädevusest välja. selle asjaga tegeleb teine asjur. ja viimaseks selline lõpumõte me oleme kõik poliitilised oma loomult, me kõik loeme hommikul, õhtul uudiseid, paljud uudised tulevad Valgest Majast. aga nagu te teate, seadusandjatena, siis poliitika üle ei otsusta ühepoolselt ainult mõned nõunikud või Valge Maja või seda ei suru läbi mõned ministrid siis, kui mina ülikooli lõpetasin, siis räägiti palju Schultzi ja Weinbergeri äh, debatist, mõned teist võib-olla mäletavad seda, kes piisavalt vanad on. härra Rumsfeldi ja Powelli ajal oli see teema samuti õhus, aga siinkohal tahan ma rõhutada seda, mida ma siin enda ees näen meie kongress on vägagi kogenud, vägagi seotud selle teemaga, neil on tohutu roll näiteks kaubanduse määratlemisel, kongress kaitseb investoreid, tarbijaid, eksportijaid, nagu te teate, siis me oleme Euroopa investeeringute teemal pidanud palju arutelusid kongress on vägagi teadlik näiteks nendest, et osa tehastest on just Euroopa investeeringute toel loodud ja ka vastu. ning kõik sõbrad ja liitlased räägivad kaasa. minule teeb väga palju rõõmu see, kui paljud teist said meile külla tulla me teeme koostööd kongressi ametiisikutega, et nad siia tuleksid, näiteks senaator McCain on tulemas, ja just selline mitmepoolne suhtlus on see, mis võimaldab meil jõuda lõpuks konsensuseni. Valge Majaga ei ole kuidagi teistmoodi, Valge Maja konsulteerib äh, regulaarselt mõlema parteiga. ja just nõnda poliitikat arendatakse. tsiteerides või Churchilli, siis võib öelda, et peab olema optimistlik, sest ega teisi variante ei ole, muu ei toimi. mina olengi optimist ja loodan, et äh, ma ei tea, kas see on nüüd eetiline, aga ma ütleks, et äh, Saksa Marshalli fond korraldab äh, Euroopa Foorumi, kuhu tulevad kohale mitmed Ühendriikide parlamendisaadikud, mitmed teised saadikud, tulge sinna, seal on võimalik rääkida nendest teemadest, mis meile mõlemale muret tekitavad. Adam Schaub, thank you so much. Äh, härra Šab, suur tänu, et te tulite sellele arvamuse vahetusele. arvan, et küsitud küsimused olid väga head, tänan teid ka vastuste eest. see, mida te lõpus ütlesite, on väga oluline. kõigil tasanditel peame me omavahel suhtlema ja kutsun teid üles, et te kutsuksite nii palju kongressi liikmeid kui võimalik siia Eh, nii kongressist kui senatist. palun, nad on alati teretulnud eh, meie Ameerika Ühendriikide delegatsiooni juurde või välisasjade komisjoni, et me saaks oma dialoogiga jätkata. palju edu nendel rasketel aegadel ja suur tänu veel kord, et te tulite! niisiis nüüd, kolleegid, nüüd eh, kaheteistkümnes päevakorrapunkt paar minutit või paar sekundit selleks, et saaksite ümber istuda palun, et meie külalised äh, tuleks, istuks siia minu kõrvale, tulge teiselt poolt, palun Right, ladies and gentlemen. nii, lugupeetud daamid ja härrad. kell on kümme null viis ja jätkame päevakorrapunktiga number kaksteist, milleks on kuulamine teemal Euroopa Liidu suhted Ladina-Ameerika Kariibi piirkonnaga. palun meenutage, et te eh, peame lõpetama kell üksteist kakskümmend viis, sest väga paljud meie seast soovivad osaleda Euro-, Rooma lepingu kuuekümnenda aastapäeva tähistamisel kell üksteist kolmkümmend. ma tervitasin teid kõiki suure heameelega, mis äh, toimub äh, seoses algatusraportiga, mille autor on Javier Lopez ja Euroopa Liidul, Ladina-Ameerikal, Kariibi mere piirkonnal on pikaajaline koostöötraditsioon ning äh, sellel on ka oma parlamentaarne dimensioon Euroopa, äh, Eurolati parlamentaarse assamblee näol. paljudel põhjustel äh, on tegemist strateegiliselt olulise suhtega. praegused äh, arengud äh, Atlandi üleses koostöös pakuvad meile võimaluse tugevdada oma partnerlust, muutes selle veelgi strateegilisemaks. selline partnerlus äh, on oluline, sest jagame väärtuseid äh, ja soovime tegutseda multilateraalsel tasandil. meie praeguses komisjonis arutasime hiljuti olukorda Venezuelas ning jälgime tähelepanelikult rahuprotsessi Kolumbias ja varsti hääletame ka kokkulepet Euroopa Liidu ja Kuuba vahel. Need on mõningad äh, teemad seoses Ladina-Ameerikaga, mis äh, tulevad arutusele meie äh, välisasjade komisjonis ja millega me tegeleme ka tulevikus. kuid Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika vahelised suhted peaks katma rohkem suuremaid poliitikavaldkondi ning tahaksin rääkida nelja, tutvustada nelja kõnelejat, kõigepealt on siin proua Rebecca Greenspan, kes äh, on äh, Euro-Ameerika konverentsi äh, president, ta on endine Costa Rica asepresident ning osales ka ÜRO tegevuses ka Kariibi mere piirkonnaga. siis minu kõrval istub loomulikult härra Kristjan Lefler, kes on globaalsete majandusasjade osakonna juhataja enne tegeles ta Ameerika küsimustega EES siis. kolmandaks räägib äh, proua, siin proua Paola Amadei, kes äh, on Euroopa Ladina-Ameerika fondi direktor kahe tuhande kuueteistkümnendast peale ning ta on endine äh, meie suursaadik paljudes Ameerika Kariibi merepiirkondades. ja viimase on proua Ana Jusu Potso, kes on ähm, Barcelona rahvusvaheliste asjade instituudi äh, Ladina-Ameerika asjade peateador, tegeleb rahvusvahelise õigusega ka Barcelona äh, autonoomses ülikoolis. nii et tere tulemast teile kõigile, on suur au teiega siin vestelda ja kõigepealt annan sõna kümneks minutiks härra Leflerile ning hiljem saavad sõna teised eksperdid. härra Lefler, palun. suur tänu teile, esimees suur tänu, et mu siia kutsusite. alati on hea meel siin sõpradega istuda ja rääkida Ameerika riikidest, kuigi ma poolteist aastat äh, ei ole riikidega lähemalt tegelenud, on nad mulle endiselt armsad. nagu te seda teate, on see teema südamelähedane ka Federica Mogherinile, kes äh, oma mandaadi algusest peale on äh, tugevalt investeerinud äh, Atlandi-ülestesse suhetesse, äh, nende kõikides dimensioonides ja mitmekesisuses. arvan, et kui vaatame suhteid Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika Kariibi mereriikide vahel, siis on see hea illustratsioon sellest, äh, mida meie kõrge esindaja soovis äh, teha meie globaalse strateegia osas ära ning kuidas äh, me saaks teha, tugevdada koostööd, tõusta partneritega üle maailma. tahaksin tänada ta siin ka Javier Lopest, kes on koostanud algatusraporti sellel teemal Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riigid võivad äh, meist geograafiliselt olla kaugel, kuid kultuuriliselt, struktuuriliselt ja poliitiliselt on nad meile väga lähedal. kui soovite, siis see on meie transatlantilistes suhete teine faas, mis tihtipeale unustatakse või kõrvale jäetakse, kuid mis samas äh, täiendavad meie suhteid äh, Põhja-Ameerika riikidega ning eh, paljudes eh, aspektides eh, sama tugevad ja mitmekesised. see lähedus näit-, väljendab ennast mitte ainult läbi ühiste väärtuste, ajaloo ja keele, vaid ka väga praktilistel viisidel. näiteks meie sarnases suhtumises globaalsetesse väljakutsetesse ning sellesse, kuidas me tegutseme koos rahvusvahelisel tasandil. näiteks kliimamuutuste osas nägime seda selgelt, samuti ka ette valmistades jätkusuutlikke arengueesmärke kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks nägime seda ka äh, ÜRO Peaassamblee eriistungil narkootikumide teemal ning äh, samuti ka eelmisel nädalal, kus toimus iga-aastane ÜRO mm, narkootikumide teemasel konverentsil, kus äh, oli Ladina-Ameerika väga hästi esindatud äh, käsikäes Euroopa Liiduga. teiseks, loomulikult on meil väga tugevad majandussuhted, kaubandus investeerimise läbi, samuti koostöö tehes nii tehnilistes valdkondades eh, kui ka arenguküsimustes, sõltuvalt sellest, kes on eh, meie partner. ja meil on ka ühised eh, huvid, teeme koostööd, üritame ühiseid väljakutseid lahendada mõlemal Atlandi kaldal, võitleme organiseeritud kuritegevuse vastu, avaliku julgeoleku nimel ja paljudes muudes eh, valdkondades samuti teeme koostööd, et eh, edasi tegutseda ning veel üks eh, oluline side meie üht, ühiskondade vahel, rahvaste vahel, kodanikuühiskonna vahel, seda nii äri valdkonnas, teadusvaldkonnas, üliõpilasvahetus toimub see see samuti lähendab meid teineteisele ning tahaksin väga lühidalt esile tõsta kolme valdkonda, kus minu meelest äh, oleme teinud tihedat koostööd lähiminevikus Kolumbia rahuprotsessis näiteks, äh, samuti laiendades ja süvendades äh, assotsieerimislepinguid terv-, Ladina-Ameerikas ning äh, meie ühine tegevus äh, kliimamuutuse vastu võideldes. Kolumbia on üks paremaid näiteid äh, ülevaatliku integreeritud lähenemise loomiseks konflikti reguleerimiseks. meil on hea meel selle üle, et Kolumbia presidendi kutsel oli meil kõrge esindajaga ja meie eriesindaja äh, Äh, on suutnud mobiliseerida koordineeritud toetuse äh, selle protsessi jaoks poliitiliselt, tehniliselt ja samuti ka rahaliselt. selleks on nüüd loodud Euroopa usaldusfond, millega see äh, on, millesse on panustanud väga paljud liikmesriigid, et näidata oma toetust sellele protsessile ning seda Eh, eh, see puudutab ka mitmepoolset eh, kaubanduslepet, andes võimalusi kogu Kolumbia ühiskonnale, et oleks võimalik kasutada ära uusi väljakutseid rahumeelse Kolumbiani jõudmiseks. me peame seda tööd jätkama, probleeme on veel endiselt rahuprotsessi elurakendamisel, relvade mahapaneku abil ning äh, samuti läbirääkimiste teel lennikad peavad äh, jätkuma ning äh, endiselt toetades avalikult rahuprotsessi rahu kogu Kolumbias. naaberriigid peavad samuti panustama ja nad peavad leidma ka oma probleemidele lahenduse, eriti mõtlen siin Venezuelat, mis peab taastavutama stabiilsuse ning äh, demokraatliku usaldusväärsuse, luues tõel-, mõist-, mõtestatud dialoogi valitsuse ja opositsiooni vahel. tahaksin siinkohal tänada Euroopa Parlamenti, kes äh, toetavad meie jõupingutusi viimastel aastatel, et lihtsustada seda dialoogi ja süvendada. tulles nüüd assotsieerimislepingu juurde siis eh, meil on juba eh, väga lai võrgustik üle terve mandri ning eh, kes keskendume kahele olulisele läbirääkimisvoorule, üks puudutab globaalset lepingut Mehhikoga, mis praeguseks on viisteist aastat vana, me soovime seda kaasajastada, et see peegeldaks Euroopa Liidu ja Mehhiko praegust olukorda ning äh, Äh, vaatame siinkohal üle näiteks ka Z lepingu Kanadaga, et äh, Mehhiko lepingusse sarnased klauslid sisse viia ning samuti valmistame äh, ette assotsieerimislepingut Euroopa Liidu ja Mercosuri vahel, millel on samuti tohutu potentsiaal. Need kaks asja kokku pannes Euroopa Liit, kui te vaatate totaalset kaubamahtu, kaubandusmahtu Ladina-Ameerika ja Euroopa Liidu vahel, siis Mercosur äh, nelikümmend protsenti sellest ja Mehhiko kakskümmend viis protsenti ehk siis kaks kolmandikku meie kaubandusest käib läbi nende kahe lepingu ja see näitab, milline potentsiaal meil on. ja kui vaatame investeerimismäärasid, siis need on veel kõrgemad. Need on, tegemist on laiendatud koostöölepingutega väga olulistes valdkondades dialoogi edasiarendamiseks, leides võimalusi koostööd teha meie ühiskondade arengu nimel Äh, regionaalsel ja rahvusvahelisel tasandil. samal põhjusel me valmistame ette ka Tšiiliga äh, assotsieerimislepet kaasajastamist ning samuti meil toimusid äh, ka esimesed läbirääkimised esmase lepingu sõlmimiseks Kuubaga ning kutsume üles liikmesriike, et nad toetaks selle olulisel regionaalse lepingu ratifitseerimisele. see on juba praegu esialgselt rakendatud. kui me läbirääkimistega toetame ka kaubavahetuste Mercosuriga, siis on meil kõige äh, laiem ja põhjalikum investeerimis- ja kaubanduslepingute võrk äh, kogu Ladina-Ameerikaga võrreldes muu maailmaga, meil on kaubandus, vabakaubanduslepped kõigile, leping, kõigi Ladina-Ameerika ja Kariibi mereriikidega, välja arvatud Kuuba, Boliivia, Venezuela Kuubaga äh, seoses toimunud läbirääkimised äh, selles osas äh, kirjutati esmasele lepingule alla. Nad ei taha ka kaubanduslepingut, millest me loomulikult, mida me loomulikult respekteerime. Boliivial kui arenguriigil on juba vaba, vaba pääs Euroopa turgudele, Venezuelal aga on muid probleeme, mis on, vajavad lahendamist enne seda, kui nad sellise kogukonnaga saab ühin-, ühineda, kuid see näitab samas lähedasi suhteid. ja lõpuks veel kliimamuutused, mis on oluline osa meie koostööst ning toimub Pariisi lepingu järgselt väga äh, lähedane koostöö. tervitame jõupingutusi, mis on tehtud äh, Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkondades. kahjuks üks riik äh, ei soovi sellele lepingule alla kirjutada, Nicaragua, loodame, et kunagi nende sõbrad ja naabrid suudavad neid veenda, et nad äh, ühineks äh, selle ähm, äh, lepinguga ühinemiseks seni, aga meie tegeleme kliimamuutuse vastase võitlemisega, selle finantseerimisega ka selles maailma piirkonnas. ma, mul on kõneaeg otsas, nii et soovin lõpetuseks öelda seda, et need kolm näidet on piisavad selleks, et rõhutada äh, kuidas on meil võimalik teha koostööd poliitika julgeoleku valdkonnas, nagu teeme seda ka Kolumbia valitsusega. Äh, see näitab, kuidas me saame teha majandusvaldkonnas koostööd, minnes kaugemale kaubanduse ja investeeringute juurest, et äh, tugevdada tulevast äh, ka muudes valdkondades ning selles osas on meil aasta lõpus veel uusi võimalusi oktoobris, et üle vaadata tehtud edusammud eh, Euroopa Liidu ja sedaks eh, kohtumisel Salvadoris ning loodame, et see eh, võimaldab meil üle vaadata ja hinnang anda ning panna paika programm järgnevateks aastateks, aitäh. suur tänu. nüüd teine kõneleja, proua Rebecca Greenspan suur tänu teile, et te lubasite mul sõna võtta teie komisjoni ees. suur tänu Javier Lopesile ja Euroopa Parlamendile selle äh, võimaluse eest ning kõigepealt sooviksin äh, öelda, nagu seda ka Kristjan ütles, et äh, viimastel päevadel on toimunud Ladina-Ameerika riikide riikijuhtidega, Euroopa riikidega samuti, esindajatega samuti kõik on hästi, küsib kõneleja, et äh, see näitab, kuidas mõlemad piirkonnad tunnevad teineteise vastu huvi äh, praeguses äh, globaliseeruvas maailmas. olen ühtlasi veendunud ka selles, et praegune hetk annab meile väga suuri võimalusi nii Ladina-Ameerika kui Euroopa jaoks. ja ning hiljuti toimus kohtumine äh, Eh, Federico Mogheriniga ning meie kohtumisel kinnitas tema, et eh, meil on väga tugevad eh, vastastikku rahuldust pakuvad suhted ning see on Euroopa, need on endiselt Euroopa Liidu jaoks prioriteedid. ning ma olen nõus komisjoni esindajaga, volinikuga selles, et tegemist on strateegiliselt oluliste Eh, suhetega, eh, nagu seda eile ütles mulle ka härra Tajani parlamendi president. tõsi on see, et see, need suhted on arenenud viimastel aastatel. tegemist on palju sümmeetrilisema ja horisontaalsema suhtega, kui seda minevikus oli. samas aga on, on ta aluseks endiselt nagu nagu ütles äh, Eh, hiljuti ka üks meie esindajatest, meil on ühised väärtused, eh, jätkusuutlik areng, dialoog, rahu, eh, keskkonnakaitse, need on meie suhete aluseks Euroopaga. nii nagu seda sa õigesti ütlesid, Kristjanina Ladina-Ameerika oli Euroopa jaoks võtmetähtsusega partner Eh, selleks, et jõuda jätkusuutliku arengu eesmärkideni ning võidelda kliimamuutuste vastu, sest just nimelt see liit Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika vahel, mis aitas meil üles ehitada ambitsioonikad eesmärgid, mitte miinimumeesmärgid. niisiis eh, me jagame sellist teie nägemust ning leiame tõepoolest, et Ladina-Ameerika on Euroopa Liidu jaoks oluline partner, seda nii kaubanduslikel põhjustel, globaalsetel põhjustel kui ka selleks, et võidelda äh, ka äh, nii-öelda avalike pahede ja probleemide vastu. tahaksin rääkida äh, Ameerika, Ladina-Ameerika arengutest viimastel aastakümnel. kõigepealt tahaksin öelda, Ladina-Ameerika majanduskasv oli väga dünaamiline ja jätkusuutlik kahe tuhandendate aastate alguses no,. Eh, ning väga paljudel aastatel eh, to, toimus, eh, toimunud ehm, maavarade hindade ehm, pidurdamatu kasv aitas muidugi sellele kaasa ning samas ka makromajanduslik olukord paranes, institutsioonid hakkasid paremini, institutsioonid hakkasid paremini tööle ning see toetas seda majanduskasvu ja arengut meie õppisime kaheksakümnendatest ja sellega seoses saime, saime ka, suutsime paremini vastu pidada ka finantskriisi, mis toimus pärast Lehman Brothersi kokkuvarisemist. seega toimus kiire majanduskasv. nüüd samaaegselt esimest korda see majanduskasv ning see majandusdünaamika käis käsikäes eh, vaesuse ja ebavõrdsuse vähenemisega olime suutnud kombineerida kõik ülejäänud võimalused selles piirkonnas, kuid ühest küljest majanduskasv vähendades ebavõrdsust, seda polnud kunagi äh, juhtunud. niisiis, äh, see oli äh, suur samm meie piirkonna jaoks, kuigi maailmas vaesus vähenes kõikjale. ainuke piirkond, kus ka ebavõrdsus vähenes, oli tõepoolest Ladina-Ameerika Ladina-Ameerika vaesus vähenes poole võrra ning ebavõrdsus vähenes eh, null koma seitse protsenti aastas ja seda kümne aasta vältel. nüüd on küsimus selles, kas see juhtus ainult majanduskasvu pärast või eh, ka eh, poliitika tõttu, mis käis kaasas majanduskasvuga ning vastus on sellele küsimusele see, et majanduskasv tõepoolest tõi kaasa maja, turu laienemise, tööturu laienemise võimaluse, aga kui me poleks investeerinud sealjuures haridusse, poleks ei olnud võimalik ka, et eh, need, kes tööturule tulid, eh, said tõesti ka sellest kasu, said ära kasutada kõik võimalused, nii et kaks kolmandikku eh, sellest ebavõrdsuse vähenemisest on seotud ähm, töökohtade juurde tekkimisega ning kolmanda, kolmandik äh, seoses sotsiaalpoliitikaga, näiteks millised sotsiaalpoliitikad, näiteks äh, sissetulekute suurenemine, investeerimine haridusse, tervishoidu ja võideldes äh, näiteks sugudevahelise ebavõrdsuse äh, vastu ning kaitstes kõige haavatavamaid selles piirkonnas, eriti Aafrika päritolu ja indiaanlaste äh, abistamiseni. ning äh, ebavõrdsuse vähendamine oli ka osa riigi poliitikast väga paljusid aastaid, nii et toimus töökohtade juurde tekkimine, miinimumpalkade kasv ning samuti paranes ka äh, võrdsus. samas aga nende tegemata tööd äh, on meil endiselt probleemiks ning äh, kui ähm, need maavarade hinnad näiteks langesid, äh, siis see tekitas meile uusi probleeme juurde. mis on meie Achilleuse kõõlus, mida me ei teinud praeguses uues olukorras, me ei, me ei mitmekesistanud oma äh, Eh, majanduslikku olukorda, me endiselt jäime maavaradele lootma ning eh, põllumajandusele, samuti jäime madala nafta hinnaga eh, hätta. see tähendab siis seda, et meie tootlikkus ei ole suutnud tõusta. seega meil on vaja tootlikkuse revolutsioonilist kasvu ning majanduse mitmekesistamist. samuti on meil vaja ka to-, tootlikku suurema tootlikkuse poliitikat, investeerides rohkem tehnoloogiasse, teadmistesse, samuti tuleb eh, eh, ka eh, toetada väikse, väikeettevõtteid, et need saaks kohaneda rahvusvahelise uue olukorraga ning samuti on vaja üle vaadata ja arendada uusi taristuid, oleme teistest väga maha jäänud selles osas ning see raskendab meie tõhusamat kohaldumist rahvusvahelisse kaubandussüsteemi ning samuti ka regionaalses integratsiooniprotsessi, meil on vaja paremaid taristuid selleks, et eh, paremini kohale tahaneda uues maailmas samuti eh, me peame tasakaalustama oma eh, sotsiaaltoetuseid ja selle see maksab meile praegusel hetkel kätte, seitse miljonit inimest on taas äh, langenud äh, vaesusesse Ladina-Ameerikas ja seda seoses äh, madala majanduskasvuga, see on tõeline tragöödia, sest me suutsime oma sotsiaalse struktuuri muuta, praegusel hetkel kolmandik meie elanikkonnast on keskklassis, kakskümmend kaheksa protsenti elab allpool vaesuspiiri ning kolmandik on Äh, nii-öelda haavatavusolukorras ehk siis äh, väiksem probleem äh, lükkab nad vaesusse ja kuna meil pole sotsiaalkaitsesüsteemi, siis need inimesed praegusel hetkel ongi need, kes kõige rohkem kannatavad majanduskasvu pidurdumise pärast. ning need probleemid, nagu Kristjan õigesti ütles, on seotud ka äh, Eh, kõrge vägivallaga ning eh, ebakindlusega ning samuti ka urbaniseerumisega praegu kaheksakümmend protsenti meie elanikkonnast elab linnades, see on üks kõrgeim tase eh, kogu maailmas. ning see on ka seotud nende probleemidega, millest ma rääkisin, seega meil on vaja rohkem suuremat integratsiooni, suuremat integratsiooni Euroopa Liiduga, samuti ka Ladina-Ameerikas endas ja siin on väga oluline see, mida sa ütlesid, meil on vaja kaasajastada ka äh, ähm, kaubanduslepinguid Mehhiko ja Tšiiliga ning Mercosuri leping on väga oluline, samuti ka koostööleping Kuubaga, sest need on samuti väga olulised selleks, et äh, tõhustada integratsiooni mitte ainult Euroopaga, vaid nagu seda ütlesid ka kogu Ladina-Ameerikas endas, sest väga, äh, sest võib arvata, et kui eh, te, uuendatakse lepingut Mercosuriga, siis suudame assotsieerimislepinguid Euroopaga eh, parandada kogu piirkonnas, võime jõuda järgmise faasini, kus meil on võimalik rääkida eh, üle mängureeglid, me võime ja rääkida ka assotsieerimislepingute harmoneerimisest ning see tähendaks ka suuremat integratsiooni kogu Ladina-Ameerikas, ma hakkan nüüd lõpetama ja sooviksin öelda seda, et äh, tegemist on väga keerulise momendiga meie piirkonna jaoks. meie elanikkond, kolmandik on, äh, meie elanikest on noored, neil on suured plaanid, äh, nad tahavad paremat tulevikku enda perekondade jaoks ning majanduskasvu pidurdamine paneb küsimärgi alla kogu piirkonna võime reageerida nendele äh, probleemidele, see võib tähendada seda, et võib tekkida lõhe eh, elanikkonna soovide vahel ning eh, majandus, eh, majandus ja poliitilise süsteemi võime vahel reageerida. lisaks sellele muidugi on ka korruptsioonijuhtumeid palju, samas Kristjan, pean ütlema ka seda, et antud hetkel, praegusel hetkel me teame teame siiski rohkem kohtunike nime, vähem kindralite nimesid ja varem oli see vastupidi, see näitab, et institutsioonide olukorda Ladina-Ameerikas on siiski paranenud ning loodame, et suhetes Euroopa koostöös äh, majandusküsimustes äh, kliimamuutuste vastas võitluses, hariduses äh, ja teadusuuringutes saame teha rohkem, suhteid arendada, kui seda praeguseni tehtud on, aitäh! Thank you, then we go for ten minutes suur tänu! nüüd äh, proua Madei, kümme minutit on teil kõneaega. Muchas gracias. suur tänu, härra esimees, suur tänu mm, eest andsite mulle võimaluse äh, teie komisjoni poole pöörduda äh, sellise kolme suure eksperdiga Ladina-Ameerika ja Euroopa vahelistes suhetes. ma esitan väga lühidalt äh, praegusel hetkel võimalik rääkida oma fondist, mille esindaja olen, mis loodi kolmekümne kolme selle organisatsiooni liikme poolt. osaliseks oli ka Ladin Euroopa Liit ise ning see tegeleb kahe tuhande üheteistkümnendast aastast alates ja hakkas tegutsema Hamburgis ning selle fondi liikmed äh, said ülesande eh, tugevdada strateegilisi suhteid eh, ning tugevdada kodanikuühiskonna osalust ning eh, suurendada ka assotsiatsiooni enda nähtavust. kõige lühem ja kõige tõhusam definitsioon meie fondi tööle tuli proua Mogherini poolt, kes ütles, et meie töö eesmärk on äh, äh, projekteerida tuleviku ajaloolisi äh, suhteid kahe piirkonna vahel. ministritevahelises kohtumisel, mis toimus Santo Domingos oktoobri lõpus, kirjutati alla fondi muutumislepingule, et see muuta rahvusvaheliseks organisatsiooniks ning loodame, et me saame enne aasta lõppu eh, läbi viia ka kuusteist vajalikku ratifitseerimist, et see muutus toimuks. ühtlasi eh, see tähendaks loomulikult ka Euroopa Liidu poolset ratifitseerimist, see oleks äärmiselt tähtis. Eh, et seega on väga tähtis ka teie komisjoni ja parlamendi roll. praegusel ajahetkel, mil kodanike tähelepanu on keskendunud Euroopa Liidu siseküsimustele ning samuti ka konfliktidele lähipiirkondades oleks suur viga eh, kaotada silmist suhted Euroopa Liidu, Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikidega, sellega seoses algatus koostada eh, raport selle suhet, nende suhete olukorra kohta on väga teretulnud praegusel hetkel on äh, kasvanud nägemus, et äh, business as usual ei ole sobiv lahendus ning oleks vaja äh, assotsieerimislepingud üle vaadata, me peame toetama ühiseid huvisid ning algatusi, mis on olulised meie kodanikele. ning praeguses olukorras peaks Euroopa Liit esile tõstma oma usaldusväärse partneri rolli CELAC-is ning selle riigi, selle äh, äh, äh, selle kolleegide seas ning samuti toetades äh, mitmepoolset lähenemist äh, ehk multilateralismi. nagu seda ütlesid minu kolleegid, mõlemad piirkonnad jagavad paljusid väärtuseid ja, ja eesmärke. Äh, näiteks äh, mitme näiteks jätkusuutliku arengu eesmärkide toetamine, tugev kodanikuühiskond, tugev majandusareng ning ähm, meie riigid on olnud esirinnas paljude kokkulepete sõlmimisel näiteks nii välja töötades jätkusuutliku arengu eesmärgid kui ka Pariisi äh, lepingu eesmärgid siin tuleks meenutada ka mõlema piirkonna vahelist kokkulepet, mis aitas sõlmida kokkulepe eh, ka väikerelvade osas ÜRO tasandil. mõlemad eh, piirkonnad soovivad ka tugevdada eh, õigusriigi olukorda ning leida lahendusi konfliktidele. me ei pea endiselt ütlema, vabandust, me peame rõhutama seda, et need piir, mõlemal piirkonnal on eelkõige sooviks, assotsieerimise sooviks, eesmärgiks on rahu tagamine rahvusvahelisel tasandil. samuti tahaksin rääkida ka eh, immigrantidest, seda nii Euroopas, Ladina-Ameerikas eh, immigrantidest, kes on juba mitu põlvkonda elanud Euroopas. tegemist on eh, grupiga, keda eriti huvitavad, äh, huvitab see, et suhted Ladina-Ameerika ja Euroopa vahel tugevneksid. samas aga need sarnasused tekitavad äh, nii-öelda vale läheduse sündroomi. tekib risk, et äh, võetakse ilmselgse, ilmselgelt ühiseid väärtuseid ja põhimõtteid ning et jäetakse hooletuse vajadus jätkuvalt pingutada selleks, et tugevdada äh, vastastikuseid suhteid, esitada kriitilisi küsimusi ning äh, arutada mõtteid erinevatest äh, vaatekohtadest lähtudes ja jagada kogemusi. me ei saa lubada, et, äh, et me juhtuks samamoodi nagu Bergmani filmis, kus probleemid pannakse, peidetakse vaiba alla ja lõpuks otsitakse Eh, uusi partnereid lihtsalt, et oleks uuem ja huvitavam. et tugevdada assotsieerimislepingut erinevate piirkondade vahel on eh, äärmiselt eh, oluline tegeleda aktuaalsete probleemidega, jätkata, jätkata tugevat dialoogi, mis säilitades vastastikune austus ja lugupidamine. meie me tegutseme oma fondis, äh, tugevdades ja toetades dialoogi, mitte ainult, äh, mitte ainult valitsuse tasandil, vaid äh, ka to, kaasates kodanikuühiskonda. meie tegevuse viie aasta jooksul oleme teinud koostööd selleks, et toetada sünergia ja koostöö kas- äh,, arengut teadus- ja hariduskogukondade vahel ning arendada VKE-de vahelist koostööd, otsime la ühiseid lahendusi ka sellistele küsimustele nagu sotsiaalne ja äh, ärivastutus. et tegeleda sarnaste probleemide lahendamisega meie ühiskondades on oluline toetuda äh, ka Äh, vastastikuse teabe jagamisele meie ühiskondade vahel ning sellega me praegu tegeleme, sest äh, meil äh, on ühised programmid kahe piirkonna vahel, nagu näiteks Eurosocial, Eurokliima kahe tuhande kahekümnenda aasta horisont ning Invest Life, mis on tee rajajaks äh, horisontaalse koostöö arendamisel ning samuti kaasates kodanikuühiskonna esindajad. olen teadlik sellest, et Euroopa Parlament on alati äh, olnud äh, see, kes on esma, esimesena toetanud Erasmuse programmi ning selle laiendamist kolmandatesse riikidesse ning see on parim näide sellest, Ähm, mis meie äh, ühiskonda kaasata aitab ja see programm et ta on endiselt äh, äärmiselt oluline koostöövahend. Also a working language of the foundation to meil on fond koos äh, hispaanlastega ja see meenutab meile seda paljusust, äh, ka näiteks keelelist rikkust äh, meie regioonide vahel. ning seda olulisust, äh, kui tähtis on kahepoolne partnerlus kõikide liikmetega, nii oma suuruse, ajaloo, kultuuri tõttu on olnud võib-olla vähem integreeruvad faktorid eelmistel aegadel kahe regiooni vahel ja seetõttu on meie fond välja arendanud eh, eraldi programmid, mis on Visegradi riikidele pühendatud, eh, Kariibi mere ja Balti riikidele, selleks, et oleks eh, kaasavam ja kõige hõlvavam suhtlus vastastikku. minu ettekanne ei saaks olla täielik ilma selleta, et me vaataksime ka väljakutsetele otsa, mis meie kahte regiooni mõjutavad. ja milliste lahendusteks oleks vajalik ka vastastikune koostöö? toon välja kolm nendest. ebavõrdsus ja vaesus, demokraatia haavatavus äh,, mul on tunne, et eelkõnelejad juba tegelikult vaesuse ja tõrjutuse vastuses võitluses ütlesid päris palju, mul ei ole rohkemat lisada siin. me näeme tõesti äh, protsessi, et äh, ebavõrdsuse vähenemine on jõus praegu, loodetavasti pöörab see protsess veel ringigi. integratsiooni jaoks on oluline see, et me assotsieerimislepingut rakendaksime. edasi on vaja arendada ka vahetusprogramme, et horisontaalses koostöös saaksid kogemusest vahetuda, eriti just säästliku kasvu ja sotsiaalse kaasatuse osas. muidugi me demokraatia haavatuse osas näeme, et mõlemal poolel on näha inimeste demokraatiast kaugenemist äh, ja mõningaid põhjuseid me teame väga selgelt, äh, majanduskriis on mõjutanud seda, sotsiaalne tasakaalutus, erinevad mõjurid, äh, näiteks äh, ümberpaigutamine sunnimoel ja vägivaldsed konfliktid. ja siin ma arvan, nagu Euroopa poliitikud ning poliitikud, kes on huvitatud Vahemere piirkonna ja Ladina-Ameerika riikidega suhetest, näeme me, seda, et novaatorlikke instrumente on vaja selleks, et inimeste soovi taaskanaldada demokraatliku süsteemi suunas ning rakendada poliitikaid, mis aitaksid neid demokraatiast kaugenemise dilemmasid lahendada. ja kolmandat väljakutset, mida meie näeme praegu oma piirkonnas, on seotud riikide sissetulekute järgi gruppideks jagamises. nii et see kastistamine äh, on kindlasti üks asi, mille tõttu on vaja, on vaja süvendada ja tugevdada meie suhteid, oluline on ka äh, koostööst võtta maksimum ja leida parimaid lahendusi. suur tänu! The... suur tänu! ja siis äh, proua Possul, teil on neliteist minutit viimase eksperdina, palun! suur tänu, et äh, kutsusite mind oma komisjoni Ehm, koosolekule rääkida viimasena, see annab alati võimaluse mõned asjad välja jätta, mis on juba mainitud ja mainida uusi asju. Ehm, piirkonnaülesed suhted äh, on olulised, need on oluline alus, tugev alus, äh, et üles ehitada suhted, kuid samas see äh, tähendab ka seda, et tekib nii-öelda väsimus, on vaja üles ehitada uus narratiiv, mis äh, Eh, suudaks eh, nii-öelda sädemed taas hõlkuma lüüa, et eh, mm, ei väsimusest nii-öelda üle saada. siin on meile praegu uusi võimalusi, uusi väljakutseid, mis võimaldavad meile strateegilisemaid suhteid arendada, mitte ainult minevikus, samas minevik on, kui suhted on ka oluline väärtus, vaid tuleb äh, üritada välja arendada ka uued suhted, siinjuures äh, on äh, oluline äh, rääkida võimalustest kui ka huvikonfliktidest, sest me ei saa neid unustada, peame leidma lahendusi, et huvide konfliktid lahendada. Need võivad tekitada ka uusi võimalusi mõlemale poolele. siin on räägitud äh, Ehm, väga paljust, kuid tõsi on ka see, et Euroopa eh, on tugevdanud oma kohalolekut Ladina-Ameerikas, seda tuleb tunnistada, mõned eh, mõni, mõnes, mõnes mõttes struktuurilistel põhjustel praegusel hetkel muidugi Ameerik-, Ladina-Ameerika vaatab rohkem samas Aasia poole, kes on oluline eh, strateegiline partner ning Euroopa peab seda arvesse võtma Euroopa peab kuidagi suutma reageerida, et eh, on olemas teisigi strateegilisi partnereid, kes on olulisemad kui Euroopa ning peaks mõtlema, millised on eh, need aspektid, mis annavad meile eh, teatud valdkondades eeliseid. kaks teemat, mis, mida tuleks arvesse võtta ning millele tuleks erinevalt reageerida, üks puudutab ähm, asümmeetrilist aspekti, meie suhted on olnud asü-, asümmeetrilised arengu põhjustel meil on olnud nii-öelda põhilõunas suhted äh, Ladina-Ameerikaga. praegu on olukord äh, muutunud horisontaalsemaks, kuid äh, samas asümmeetria on endiselt olemas ja see pole ainult mitte meie piirkondade vahelistes suhetes, vaid ka piirkonnasiseselt Euroopas ja Ladina-Ameerikas. seda tuleb arvesse võtta läbi rääkides uute kaubanduslepingute teemal, sellepärast et Ladina-Ameerikas ei ole kõik samas olukorras. seega me ei saa Eh, lihtsalt eh, seda suhtelist eh, sümmeetriat arvesse võtmata jätta ja arvesse ja mõtlema peab selle peale, et selline mitmekesisus on juba juuretasandil olemas. samas on Ladina-Ameerika mõnes mõttes ka väga ühtne, regionalism on Äh, samuti aspekt, mis annab suuri võimalusi regionalism äh, Ladina-Ameerikas ja Euroopas, hoolimata oma paljudest äh, kriisidest, on selline element, mis aitab edasi arendada suhteid ning regionalismid Euroopas ja Ladina-Ameerikas tekitavad kriise, kuid annavad ka uusi võimalusi. näeme näiteks, kuidas Mercosur ja e, Vaikse ookeani allianss aitab Euroopal välja e, töötada paremaid e, lepinguid, see tähendab seda, et üritatakse luua suurem kaubandustsoon, mitte killustatud kaubandustsoon ja siin tuleb teatud mõttes Äh, lubada teatud määral äh, bilateralismi, mis jääb niikuinii, mis on olemas ja mis äh, eksisteerib ka tulevikus, samas tuleb ka strateegilist regionalismi arvesse võtta, mitte ainult sisesuunal, vaid ka välissuunad, see aitab üles ehitada globaalset juhtimist, leida konsensust, nagu seda näiteks jätkusuutliku arengu küsimustes, mida siin mainiti, ka muudes valdkondades, mis aitavad tugevdada Liidu, Euroopa Liidu ja äh, Ladina-Ameerika vahel ja see võib mõjutada ka olukorda rahvusvahelisel tasandil. rääkides äh, nüüd äh, sellest, mis on oluline, mis on oluline alus meie suhetele, on just nimelt see suhete institutsionaalsus sest praegusel hetkel on meie suhted Ladina-Ameerika väga tugevad, poliitiline sammas, spetsiifilised dialoogid toimuvad, mis põhinevad vastastikusele partnerite tundmisele, sotsiaalne eh, eh, sammas, selles osas konsensus varem puudus, kuid nüüd ollakse nõus sellele, sellega, et see on oluline osa meie eh, suhetes. praegused nii-öelda kaarti tuleb kaasajastada kuid äh, äh, ütleme nii, et meil on praegused suhted äh, tugevaks aluseks edasiseks koostööks kogu piirkonnaga. kuid selle kolme samba vahel ei ole alati sidusust ning peame olema tähelepanelikud, sest praegusel hetkel see võib tähendada seda, et meie vahendid on killustatud, meil on näiteks strateegilised plaanid, meil on väga palju erinevaid plaane ning äh, me peame neid äh, ühiselt arutama ja, äh, ja panema, muutma selle ka osaks äh, globaalsest agendast. sest üks osa sellest on kahe tuhande kolmekümnenda aasta agenda ning kliimamuutuste vastane võitlus. see tähendab seda, et biregionaalne agenda peaks olema globaalse agenda lahutamatu osa praegusel hetkel on muidugi oluline ka pluralism. see tähendab, et olulised on mitte ainult äh, suhted riikide vahel, vaid ka ülikond, ülikoolide vahel, kodanikuühiskonna vahel, ettevõtete vahel. tegemist äh, on äh, mitmetasandilise multiregionaalse suhtedega, see on väga hea, sest see aitab meil kokkuleppeid tugevdada piirkondade vahel ja seega Äh, on vaja mõelda selle peale, kuidas seda suhet paremini suunata. samas on äh, suhetes ka nõrkuseid, millest üks äh, on poliitiliste prioriteetide puudumine väga palju Euroopa, paljude Euroopa Liidu riikide vahel, ma ei räägi siin institutsioonidest, millel on eriti viimasel ajal, kus on viimasel ajal sellele rohkem tähelepanu pööratud, kuid paljudes liikmesriikides puudub soov läheneda Ladina-Ameerikale ning äh, kuna mina osalesin äh, uurimuses, mis puudutas Ida-Euroopa riikide äh, suhteid Ladina-Ameerikaga, praegusel hetkel muidugi vastastikune tutvumine ja vastastikused suhted tugevnevad. samuti nüüd üks probleemidest on asümmeetrilised šokid, sest Euroopa Liit ja Ameerika ei ole suutnud seda probleemi lahendada, sest Eh, kriisidele järgnevad eh, killu, järgneb killustatus paljudes piirkondades. Ladina-Ameerika juba eh, elas selle üle, õppis sellest midagi, mõnedes küsimustes rohkem, teistes vähem, kuid Ladina-Ameerika kogemusest on võimalik õppida ka meie kriiside lahendamiseks. see on samuti üks osa, mille saaks arutusele, kasutusele võtta ning sooviks, äh, ma näen, et mul on kõneaega väga väheks jäänud, äh, minna selle juurde, kuidas äh, regionaalset aspekti kohaldada praegustesse muutuvasse maailma. peaksime kaasajastama kogu kokkulepete kaardi nii-öelda ning siduda, tuleb see siduda ühtlasi ka jätkusuutliku arengu eesmärkidega. me ei saa Doha läbirääkimistest seda kõrvale jätta, me ei tohi unustada ka jätkusuutliku arengu eesmärke ning äh, siin ei ole tegemist ainult koostööagendaga, vaid äh, ka äh, arenguagendaga mõlema osapoole jaoks, see, kus väljakutsed on jagatud, kuid võimed tegutseda on muidugi erinevad. seega tuleb see agenda omaks võtta, võttes arvesse et äh, vastutused äh, on erinevad äh, erinevate piirkondade ja riikide jaoks. konkreetsed teemad nagu näiteks ebavõrdsus, sotsiaalne sidusus, mis on sellised teemad, mis Euroopas taas päevakorda tõuseb, on tõsi, et viimastel aastatel on Ladina-Ameerika palju arenenud, aga samas Äh, vaesusküsimused on seal taas päevakorda tõusnud ning ebavõrdsus ei puuduta mitte ainult äh, ähm, äh, rikkuse jaotust, vaid ka sellest, seda, mis sellele eelneb. see tähendab reforme, see tähendab ka seda, et, et seadusi tuleb muuta, garanteerida tuleb kvaliteetseid töökohti, toetada tuleb ka näiteks äh, teadmispõhise majandusele üleminekut ning veel üks teema, mis äh, tule, mida tuleks arvesse võtta, on ka demograafilise ülemineku küsimus, ta Euroopasse juba toimub, Ladina-Ameerikas veel äh, see, seda probleemi pole, kuid see hakkab lähenema, Ladina-Ameerika on kõige urbanitum piirkond kogu maailmas, see peaks arvesse, seega peaks arvesse võtma ka, ka seda agendat eraldi edasi arendades, mis on tähtis nii Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika jaoks ning arvan, et üks äh, teema, mis on väga oluline, on ka poliitika sidiline sisu, sidusus, et äh, et äh, suhete instrumentaliseerimist edasi arendada ja nüüd ma rohkem ei räägi, sest ootan küsimusi. aitäh nüüd anname sõna raportöörile, härra Lappesele, viieks minutiks. Ähm, siis saab aruteluga edasi minna ja anname sõna kolleegidele. suur tänu, esimees. kõigepealt lubage, ma edastan oma soojad tänud külalistele, kõigile külalistele, kes on tulnud siia arutelus osalema tänan Rebekat välisteenistust, Paulat, tema fondi Silabit. meie jaoks on väga oluline seda oma kõrvaga kuulda, kui me selles valdkonnas raportit ette valmistame. ja meil on hea, meie jaoks on hea, et me saame seda teha käsikäes teiega, kes teda piirkonda tunnete. kõigepealt soovin selgitada, miks me seda raportit soovime koostada. miks? Need asjaolud, see, mis toimub järgnevate kuude jooksul ja kõik, ja tekib küsimus, et mis on selle kõige eesmärk lõppastmes parlamendi jaoks. me otsustasime selle raporti koostada sellepärast, et äh, arvasime, et see puudutab ähm, parlamentaarset arutelu meiega, Kariibi piirkonnaga, Ladina-Ameerikaga kõik peaks olema kooskõlas meie tegevusega siin Euroopas, kaks tuhat kümme aastal Salafranca raport tegi palju nende suhete heaks, aga viimase kuue aasta jooksul on selles piirkonnas palju asju toimunud. ka Euroopa Liidus on olnud palju sündmusi ja kogu maailmaski. ehk siis oluline on oma nägemust ja olemasolevaid mehhanisme kaasajastada. eriti arvame, et loogiline oleks saata sõnum sõnum, mis ütleb, et mis puudutab Euroopa Liitu, siis meie jaoks on need suhted Ladina-Ameerikaga prioriteetsed ja strateegilise tähtsusega. ja kõik sidusrühmad tahavad seda nägemust jagada, mis meil on olemas Ladina-Ameerika jaoks, meil on olemas Euroopa Liidu nägemus kogu maailma jaoks, me tahame, et oleksid olemas standardid, et peetaks dialoog, et erimeelsusi lahendada ja seda me soovime teha koostöös Ladina-Ameerikaga. me teame, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal maailm muutus teatud sündmuste tõttu, seda peab silmas pidama, ja sellepärast tuleb ilmselt ka ümber mõelda oma prioriteedid, see, mida me tahame tulevikus rõhutada. Ehm, ehk siis Ladina-Ameerika suhetes on keeratud uus lehekülg. meil on ühised väärtused, ühised huvid, meil on selline piirkondadevaheline kogukond ühiste väärtustega, ühide hu-, ühiste huvidega ja meil on ka ühine poliitiline tegevuskava, mida me oleme mitu aastat täitnud ja loodetavasti teeme seda ka edasi. näiteks sotsiaalküsimuste valdkonnas, kliimamuutuste valdkonnas, soolise võrdõiguslikkuse, digiteemade valdkonnas, vahel tuleb nende teemadega tegeleda erinevatel viisidel näiteks julgeolek Ladina-Ameerikas võib puudutada organiseeritud kuritegevust, meil pigem terrorismi, äh, aga sellised teemad nagu näiteks äh, sotsiaalne ebavõrdsus on ju mõlemal pool ookeani asjakohased. on teatud valdkondi, kus Euroopa Parlament tahab tagada, et ähm, poliitiline hoog oleks olemas, näiteks läbirääkimised Mercosuriga, kokkulepe Tšiiliga, Kuubaga, järgnevateks kuudeks on tegelikult kava paigas, järgnevateks aastateks isegi. ja see e-, eesmärk on saata Euroopa Parlamendi poolelt tugev poliitiline signaal. järgnevate kuude jooksul loodame, et kui asjaolud meid soosivad, siis tehtud töö raporti kallal, mitut valdkonda puudutav töö, ma loodan, et see jõuab asjakohaste institutsioonide juurde. sügisel muidugi toimub tippkohtumine, selleks teeme oma ettevalmistusi. lisaks kohtub ka Eurolat ehk siis äh, ühine assamblee. see on see assamblee, mis ilmselt toimib Ehm, kõige paremini nendest assambleedest, mis meil olemas on. me kasutame tõesti kõikvõimalikke parlamentaarse diplo-, diplomaatia ehm, vahendeid, oleme seda tükk aega teinud, lisaks teeb oma tööd ka komisjon ja komisjonil on kindlasti oma seisukohad selle suhtes, ehm, milline peaks olema meie suhe Ladina-Ameerikaga tulevikus. kui me suudame kõik need teemad kokku tuua, siis me saame töötada välja uue plaani oma suhte tarbeks Ladina-Ameerikaga. Ehm, ja me ei taha ilmselgelt lähtuda sellest samast loogikast, mida on varem kasutatud. aitäh! me peame ajakavast kinni pidama, paljud kolleegid on soovinud sõna. palun pidage silmas, et tegemist on ainult kuulamisega ja poliitiliseks debatiks on eraldi aega ehk siis inimesed äh, loodetavasti küsivad küs-, küsimusi ekspertidelt, kõneaeg üheksakümmend sekundit, palun pidage kinni nõudest küsida küsimusi ja poliitilist arutelu peame siis, kui räägime resolutsiooni ettepanekust. nüüd EPP nimel härra Salafranco, poolteist minutit. suur tänu teile, suur tänu kõnelejatele, suur tänu raportöörile selle eest, et meil on praegu võimalus pidada seda arutelu mis äh, toimub sellisel keerulisel ajastul nii Ladina-Ameerika kui Euroopa Liidu jaoks. me rääkisin mõned minut, rääkisime mõned minutid tagasi Ameerika Ühendriikide asjuriga, kes ütles, et maailm ei ole muutunud. aga tegelikult maailm on muutunud, meile räägiti Ladina-Ameerika majanduslikust olukorrast, majanduspoliitilisest olukorrast, äh, rääkisime ka äh, andide majanduspiirkonna pragunemisest või Mercosuri uuest olukorrast ning äh, nagu seda ütles ka härra Lopes, äh, äh, on Euroopa Liidul endal suuri probleeme ka lähipiirkonnas, mõeldes näiteks araabia kevade peale. ning meie endised et eelnevad probleemid ja eelnevad lahendused nagu kaheksakümne üheksanda aasta koostööleping enam ei sobi. siin äh, parlamendi kolmandal korrusel oli äh, ka samuti kuskil kirjas, et, äh, et et kõige parem on uuendada ja samas vanale toetuda ja see tähendab seda, et oleks vaja kommuni-, strateegilist kommunikatsiooni, mis aitaks meil kohaleda uue olukorraga äh, nii maailma tasandil kui regionaalidel, võttes sealjuures üle, ette ka üle meie kahepoolsete lepingute ülevaatamise, aitäh! nüüd sotsiaaldemokraatide nimel härra Valenciano, vabandust, äh, proua Valenciano, vabandab äh, esimees, poolteist minutit kõneaega. suur tänu! ma ei hakka kordama seda, mida siin juba öeldud on, Javi Lopesi kui härra Salafranca poolt ja, ja ka kordama ka seda, mida kõnelejad ütlesid, igatahes aitäh kõigile, aitäh selle kor-, kuulamise korraldamise eest, aga tahaksin jääda realistiks. ma vaatasin üle, kui palju meid siin saalis on ning see on nagu tunnel ajas, sest äh, Äh, alati oleme siin äh, samad, kes äh, viisteist aastat tagasi olime, mina parlam-, Euroopa Parlamendist vahepeal lahkusin, tulen nüüd tagasi, siin on ikka hispaanlased ja kolleegid riikidest, kus on huvi Ladina-Ameerika vastu, õnneks on meil siin ka värsket verd Javier Lopesi näol, nii et võime selles osas rahul olla, aga meil on tegelikult probleeme et selles, et me ei suuda edasi anda midagi sellist, mis meie jaoks on ilmselge, ehk et eh, kui oluline on strateegiline, tugev strateegiline eh, suhe Ladina-Ameerika ja Kariibi mereriikidega, nagu ütlesid kolleegid, eh, meil on siin erinevaid instrumente, asjad liiguvad, aga võttes arvesse praegust keerulist olukorda maailmas, me võiksime Eh, praegu võtta kätte selle, mis oleks pidanud tehtud olema juba mitu aastat tagasi. ehk siis eh, peaksime kiirendama eh, tegev, oma tegevust ja loodetavasti Javi Lopesi raport annab sellesse oma panuse. kõik kinnitan teile, et, et, et meie saavutusi, et meil on saavutusi äh, ei ole piisavalt palju ning äh, peaks äh, tegu, tegema rohkemat, enne kui on liiga hilja. ECR-i nimel saab sõna härra Tšernov. Uh, nagu juba öeldud, siis Euroopa Liidul on Mehhiko, Tšiili, Kolumbia, Peruga edukad kaubandussuhted olemas ja nüüd selline ambitsioonikas mõte taaskäivitada Mercosuri ja Euroopa Liidu vabakaubanduslepe oleks ju suur edusamm pärast seda, kui see on tükk aega peatunud. aga suur probleem on seotud põllumajandustoodetega ja võib-olla äh, saaksin kuulda vastust selle kohta, et kuidas sellest raskusest üle saada. see oli ju viimane kord selleks komistuskiviks. Äh, härra Lehtele teine küsimus puudutab Brexitit praegu saab Ühendkuningriik lepetest kasu ja tekib küsimus, et kas komisjon lubaks paralleelseid kahepoolseid kaubandusläbirääkimisi Ühendkuningriigi poolt sellel ajal, kui Brexiti läbirääkimised käivad, need peaks algama järgmisel nädalal. Briti valitsus on öelnud, et loomulikult nad prioritiseerivad nii-öelda anglosfääri ehk siis Kanada, Austraalia, Ameerika Ühendriikidega kaubandussuhteid, aga on ka tei-, mitmeid Kariibi riike, kes sooviksid pärast Brexitit Ühendkuningriigiga kahepoolseid lepinguid sõlmida ja läbi rääkida. teiseks, Ameerika Ühendriikide ja Ladina-Ameerika riikide suhted Ameerika uue valitsuse ametiajal ja ka Mehhiko müüri teema. kas Euroopa Liit näeb võimalust, et ähm, tema võiks astuda Ameerika Ühendriikide kui kaubanduspartneri kingadesse, eriti pärast seda, kui naftat enam Washington ei toeta? aitäh, Alde nimel proua Vipov! suur tänu! tänan Javi Lopest äh, selle initsiatiivi eest, selle koosoleku korraldamiseks, tänan kõiki külalisi, väga oluline on neid kuulata ja mm, oma kõrvaga kõike kuulda. mulle teeb head meelt see, kui te räägite sellest, et suhted Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika riikide vahel on viimastel aastatel tugevnenud. seda on tõesti hea kuulda. aga ma usun, et tarvis on strateegilist partnerlust ning tõepoolest ähm, tuleb silmis pidada ka neid väljakutseid, mis järgnevatel aastatel tekkida võivad. ma pean silmas näiteks kliimamuudatusi, kliimamuutusi, sest see mõjutab tulevikus ju kindlasti ka rännet. ma mõtlen ka digiteerimisest, mis päris kindlasti muudab tööturgu ja produktiivsust ja ka inimeste liikuvust ehk siis, kui vaadata kaugemale assotsiatsioonilepingust, mida ma loomulikult vägagi toetan, ma arvan, et me peame ka pisut proovima mõelda sellest, mis hakkab tulevikus saama ja vastaselt tegu, vastavalt tegutsema tahan öelda oma sõbrale Helenale, et ehkki jah, tõesti siin ruumis on need tavalised inimesed kohal, kes selle teemaga tegelevad, siis parlamendis tegelikult toetatakse seda teemat palju laialdasemalt. aitäh, tagasi EPP juurde, härra De Kandes, poolteist minutit. suur tänu, härra esimees suur tänu raportöörile Javier Lopezile, et see kuulamine otsustasite korraldada. suur tänu kõnelejatele, kes on äh, väga prestiižsed ja kes äh, rääkisid väga hästi. võtame arvesse teie sõnavõtte ja selle sisu. olen selle raporti variraportöör ning äh, kindlasti arvestan seda, mida te ütlesite, arvan, et rääkisite väga, väga, väga olulistel teemadel, nagu seda ütles Rebecca, tegemist on hetkega, mis annab meile väga suuri võimalusi, kuid tegemist on ka hetkega, mille järgi äh, mõelda, võttes arvesse, et Ladina-Ameerika majandusolukord äh, halveneb ning ka sotsiaalkaitse puudub ja see tekitab samuti suuri probleeme, võib tagasi tulla eh, ebavõrdsust, Euroopa jaoks on see väga oluline, Euroopa jaoks eh, ta, võtta tagasi endale roll, mida poleks kunagi pidanud kaotama, võib-olla praegune Ameerika president annab meile võimaluse tugevdada Atlandi üleseid suhteid, et eh, need ei oleks ainult Ameerika Ühendriikidega, vaid ka positiivselt rääkides Ladina-Ameerikaga. Euroopa peab eh, tegelema sellega, et need eh, suhteid tugevdada mitte ainult Atlandi ookeanis asuvate riikidega, vaid ka Vaikse ookeani riikidega. meie suhetes on olnud paremaid ja halvemaid aegu, kuid praegu on meil kohustus eh, teha kõik, et kasutada ära neid suurepäraseid suhteid, mis praegu tekkinud on. suur tänu ja nüüd lähme sotsialistide juurde ja härra Assis eh, pooleteiseks minutiks. suur tänu, eh, suur tänu, et kutsusite kokku selle kõrgetasemelise kuulamise. praegu on maailmas väga eriline hetk suhetes Ladina-Ameerikaga pärast suurt eufooriat globaliseerumise alguses tekkis pettumus selle protsessiga seoses, mis on pisut liialdatud ning mis tekitab ka vastuseisu paljudes riikides ja piirkondades. siin kerkib esile majanduslik protektsionism ja samas ka usaldamatus, umbusaldus teiste vastu Eh, multilateralism on kriisis ning seega peame ümber hindama regionaalsed suhted ja reguleerida globaliseerumist. samas näeme kahjuks ka seda, kuidas Euroopas eh, eh, on maad võitmas nii vasakul paremal tiival protektsionism. seega peame mõtlema selle peale, kuidas kiiresti edasi liikuda ja kuidas koostööd teha Ladina-Ameerika, sest meie eh, ühendus on rajatud väärtustesse, me saame üheskoos lahendada rahvusvahelisi probleeme, seega saame panustada oma suhetesse Ladina-Ameerikaga. peame saatma eh, ka sõnumi sõlmides eh, lepingu Mercosuriga kiirelt tuleb tegutseda, sest see leping ei saa Euroopa süü tõttu. Remines, Remines, sorry, for one and a half minutes. jah. pooleteiseks minutiks. kolleeg Jimenez. suur tänu eh, kõigile rap-, kolleegidele, raportöörile selle kohtumise korraldamise eest tahaksin tervitada meie kõnelejaid, vabandust, et ma hiljaks jäin soovisin öelda ka seda, et tegemist on olulise hetkega, ma just tulin Mehhikost, meie tegemist oli ühes viisi, ühisvisiidiga, kus osales ka intakomisjon, tegemist on väga olulise hetkega, me ei ütle piisavalt, et Euroopas ei äh, tähtsustata piisavalt, öeldakse, et Euroopas ei tähtsustata piisavalt Ameerika, Ladina-Ameerikat, aga Ladina-Ameerikas ei tähtsustata piisavalt äh, Euroopat, pidevalt on vaadatud ju Mehhikos, alati on vaadatud rohkem Ameerika Ühendriikide poole ning äh, ei ole samas võimalik et, et kaheksakümmend protsenti Mehhiko majandusest sõltub Ameerika Ühendriikidest sest kui juhtub nii, et äh, Ameerika keerab neile selja ja nõuab, et nad ehitaks müüri kahe riigi vahele eh, ja käitub üldse väga ebameeldivalt Mehhikoga, siis nad tunnevad, kui haavatavad nad on. nii et äh, siis tuleb teha kõik selleks, et see, sellest probleemist saaks uus võimalus. Eh, Mehhiko eh, peaks olema võimalik äh, Äh, aidata äh, läheneda Euroopale, me räägime uuesti lepingu ümbervaatamisest, nii et praegu on tõesti õige hetk Ameerika, Mehhiko aitamiseks. Uh, peame palun ajakavast kinni ja ekspertidel on nüüd ainult kaks pool minutit igaühele aega küsimustele vastamiseks. kahju, et nii on, poliitikud kipuvad jutustama ja aeg kulub. aga sama järjekord, kõigepealt eh, härra Leffe, kes eh, vastab küsimustele kahe poole minuti jooksul. hea küll. suur aitäh teile küsimuste, kommentaaride eest, ma arvan, et need kommentaarid näitavad seda, et meil on tegelikult päris suur lähenemise aste selles osas, et me arvame kõik, et see suhe on väga tähtis ja oluline on see, et me läheksime selle suhtlusega edasi Mercosuri läbirääkimiste kohta oli küsimus. me oleme tegelikult üsna enesekindlad, et me oleme valmis neid suhteid edasi arendama. kuigi põllumajandus on tähtis nii Mercosuri kui ka eh, Euroopa riikide jaoks, on see ainult üks osa meie suhtest eh, üksikute Mercosuri liik-, riik-, eh, liikmesriikidega selles äh, suhtes on väga suurt potentsiaali nii majanduslikult, poliitiliselt kui ka tehniliselt. ja me tahame sellega edasi minna. Äh, siis Kariibi mere ääres. kas Ühendkuningriigi, Ühendkuningriik suudab äh, paralleelläbirääkimisi pidada? meie eeldame, et kui Ühendkuningriik on endiselt äh, Euroopa Liidu Äh, liikmesriik, siis äh, ta jätkab meiega koostöö ja ühistöö tegemist ja kaubandussuhted on üks oluline aspekt. mis puudutab nafta asendamist, siis loomulikult me seda ei asenda ja me loodame, et see jääb jõusse. me USA-d äh, Ladina-Ameerika vastu välja ei vaheta, sellepärast et Ladina-Ameerikas on Euroopa Liit päris tõsine ja kõige olulisem kaubanduspartner ja Mehhiko osas ka just praeguseid sündmusi arvestades. meie Mehhikoga mingisugust müüri laduma ei hakka siin. me tegelikult oleme üldse müüre lang-, lagundamas, nii nagu viimased ajad on näidanud. aeg on otsas, aga ma tahaksin tulla tagasi selle juurde, mida ma sissejuhatuses ütlesin et me töötame koos kliimamuutuste alal nii mitmepoolsetel läbirääkimistel kui ka oma koduriikides. kui te vaatate Kariibi ja Ladina-Ameerika äh, juhtumeid viimastel aastatel, siis orkaanide levik selles piirkonnas äh, Brasiilias juhtunu, nüüd üleujutused Peruus, me oleme näinud ka osas Euroopa kohtades neid äh, samu tendentse ja see näitab väga selgelt, millised väljakutsed on meie ees. siis määrast tagasi oli meie eesmärk ühtse äh, kaabli sisseseadmine, äh, ühendusteede loomine Euroopa ja Ladina-Ameerika riikide vahel. oluline on see sellepärast, et oleks ühendatud nii kodanikud kui ettevõtjad. ja siis äh, teie, austatud kolleegid, mainisite äh, et peaksime töötama koos tõhusamalt sotsiaalse integratsiooni, kaasatuse ja tugevama ühiskonna rajamise nimel üleilmastumise hüvede jagamise tõttu ning nende väljakutsetega tegelemisega ühtselt. aitäh! suur tänu ja nüüd äh, palun järgnev kõneleja kaheks pooleks minutiks. suur tänu kõigi kommentaaride eest, nad olid väga huvitavad. olen äh, Äh, nõus sellega, et enamus arvamusi on üsnagi sarnase äh, joonega. kõigepealt võimalused ei kesta igavesti, praegu võimalus on, hiljem seda enam ei ole. tahaksin meenutada seda, et Hiina viimastel, viimase viieteist aasta jooksul äh, on oma kaubavahetust Ladina-Ameerikaga ta suurendanud kakskümmend kaks korda ning temast on saanud finantseerimis- ja investeerimisallikas. ning äh, Vaikse ookeani piirkond on oluline, Aasia on endiselt oluline, aga Ladina-Ameerika ei saa panustada ainult Aasiale, sest äh, äh, kui me põhineme oma majanduses ainult äh, maavaradele ja põllumajandusele, siis sellest ei piisa, meil on vaja kvaliteetseid töökohti ning selleks, äh, siin on võimalus Euroopale. ärge, ärge jaotage meid Vaikse ja Atlandi ookeani vahel, me oleme kahe ookeani vahel ning soovime, et meid äh, oleks integreeritud, mitte lõhestatud ja sellega me, seoses me panustame Euroopale ja sellele, mida Euroopa meie jaoks teha saab. see on oluline element. teiseks meil on vaja koostööd, nagu Paula, Paula seda hästi ütles, meil on vaja horisontaalsemat äh,, äh, regionaalsemat koostööd, ärgem äh,, ärgem langegem sellesse binaarsusesse, meil on vaja rohkemaid, paremaid vahendeid ning meil on vaja koostööd äh, hariduse, teadusvaldkonnas, me peame kaasama väikeettevõtteid äh, me peame võitlema kliimamuutuste vastu, ärgem lõhestagem eh, seda piirkonda ka koostöö valdkonnas, kus koostöö on väga oluline. meil on ka väga tugevaid instrumente, eurolat ja tippkohtumine on oluline koht poliitilise dialoogi pidamiseks, mis on üles ehitatud viimaste aasta jooksul ja kasutagem neid eh, nii nagu vaja et eh, sõlmida vajalikke lepinguid, jätkata koostööd ning loomulikult ka dialoogi pidamiseks ka mõlema piirkonna vahel, aitäh! Äh, väga hea ajast kinnipidamine, täiesti muljetavaldav, ütleb esimees. väga tõhusalt tehtud äh, ja nüüd kaks ja pool minutit, äh, proua Madai, palun. Eh, suur tänu arvan, et see, mis siin äh, esile kerkis, äh, on see, kui oluline on õige tähtsus anda asjale, et äh, ei oleks alati samad inimesed need, kes Ladina-Ameerika küsimustega tegelevad. selleks, et selle probleemiga toime tulla, on meil vaja mitmesuguseid instrumente. kõigepealt on vaja rõhutada selle äh, suhte kvaliteeti, kõik see, mis puudutab Euroopat, Ladina-Ameerikat, Kariibi mere piirkonda, see, kuidas me teineteist mõjutame, see, et Euroopa investeeringud Ladina-Ameerikasse eh, tähendab ka teatud sotsiaalseid, keskkonnalaseid standardeid eh, mida ei tähe, mida ei toeta ka kaasainvesteeringud teistest piirkondadest. samuti tuleb hinnata kogu kõike, mis on positiivne omavahelistes suhetes, samuti teha, tuleb koostööd ettevõtete, institutsioonide ja kodanike vahel. see see on Eh, samuti asi, millele toetuda edasiste suhete arendamisel. saadik Salafranca ütles, et eh, tulevikku, eh, tulevikku tuleb leiutada ja esimene leiut-, asi, mis leiutada, on see, millise määrani suudame leida uusi koostöövahendeid, mis äh, Äh, tooks kaasa rohkem ühenduslülisid piirkonna vahele. Äh, kuidas me näiteks Tšiili üliõpilasele selgitada, et ta ei saa enam Erasmuse programmis osaleda? siin äh, on räägitud juba sellest, et selle suhte oluliseks alustalaks on institutsionaliseerimine, kuid ärgem seda muutkem lihtsalt bürokraatlikuks, üritagem äh, kaasata kogu e, ühiskonda, aitäh! suur tänu, jällegi väga hea aja kinnipidamine, aga nüüd vaatame, kas kolmas kõneleja saab ka hakkama, kaks ja pool minutit, palun. nagu teised e, juba ütlesid, tahaksin rääkida e, Ameerika Ühendriikide poliitika praeguse olukorra mõju Euroopa suhete Ladina-Ameerikaga Äh, olgem ettevaatlikud, ei ole hea, et ameeriklased sellise äh, seisukoha võtaks, et nad pöörduks, äh, muutuks protektsionistlikuks, see destabiliseerib kõik, kõiki. Euroopa suhted Ladina-Ameerikaga peavad põhinema sellele, et veename ameeriklasi, et nad ei tohi seda teed mööda edasi minna, sest kui neil läheb halvasti, ei lähe meil ega Ladina-Ameerikal hästi ja seega me peaksime neid oma seisukohtadele lähendama. samas eh, nüüd eh, kahe tuhande kolmekümnenda aasta strateegia on üks vahendeid, eh, mis peaks meid edasi aitama, see on oluline kõigi jaoks, Euroopa jaoks tegelema peame probleemidega, mis on ühised, võtma aluseks erinevaid perspektiive, erinevaid võimalusi ja see aitab meil küsimuse Ähm, küsimuse alusega tegelema, ähm, me saame tegeleda süsteemsete probleemidega ning äh, me ühes äh, artiklis äh, ütlesime, et, et ähm, koostööabi ei ole mingisugune rahaline abi, vaid see on investeering, see on investeering tulevikku ning äh, ma sellega ka lõpetan, sest muidu ma hakkan veel muudel teemadel rääkima, siis ma ei lõpetagi. Oh, isegi vähem läks veel aega, suurepärane. Äh, siiras tänu kõikidele ekspertidele, kes on panustanud meie praegusesse töösse ja ma arvan, et raportöör ja variraportöörid on väga hea äh, sisendi andnud sellesse protsessi, suur aitäh, et osalesid sellel kuulamisel nüüd äh, peatame oma koosoleku ja läheme edasi kell kolm oma päevakorraga pärast lõunapausi ja pärast seda, kui oleme tähistanud kuuekümnendat Rooma lepingu aastapäevi Su. suur aitäh, et tulite ja näeme pärast lõunal, aitäh!